Good morning, dear colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid. alustame tavapärase libekomisjoni kohtumisega täna siis kella poole üheni ja jätkame kell kolm. lõpetame kell kaheksateist kolmkümmend ja homme kohtume samuti. ma pean teile teada andma äh, muudatud, äh, muudatustes päevakorda, kõigepealt äh, punkt äh, number seitse, mis puudutab komisjoni teatist rände tegevuskava alusel uue Euroopa Liidu ja kolmandate riikide partnerlusraamistiku loomise kohta leiab aset siis täna kell üheksa viiskümmend ehk pärast punkti viis ning punkt kuus vabandust, punkt seitse tuleb siia enne punkti viis ning punkt kuus leiab, sellest räägime pärast punkti kaheksa kell üksteist kolmkümmend. punkt kolmteist, Ignacio Corrao esitatud kirjalikult vastatav küsimus on edasi lükatud, punkt viisteist, kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, olgudes Kosovo, sellest me räägime täna kell kaksteist ja mitte homme hommikul ning on lisatud ka uus päevakorrapunkt homme hommikul kell üheksa null null. räägime eriolukorrast Prantsusmaal ja selle vastavusest Euroopa Liidu õigusele nii et loomulikult ajakava on vaid esialgne, kõik võib muutuda ja kui kellelgi midagi päevakorra vastu ei ole, siis on päevakord heaks kiidetud. nüüd keelerežiimist. meil ei ole tõlget iiri ega horvaatia keelde. ei täna ega homme ja täna õhtul ehk siis kella kolmest poole seitsmeni ei ole hollandikeelset tõlget nüüd edasi, koordinaatorite soovitusel on tehtud ettepanek nimetada härra Kirkhope raportööriks Eurodaki loomise osas. ma ei hakka seda pikka nime ette lugema, aga Eurodaki raportööriks oleks siis Timothy Kirkhope. kas komisjon toetab seda ettepanekut, jah, selge, siis on tema selleks nimetatud ja teil on ka protokollid kahe tuhande viieteistkümnendast aastast neliteist kuni viisteist september, kümnes november, kuusteist kuni üheksateist november, seitsmeteistkümnes detsember ning selle aasta kahekümnendast kuni kahekümne esimese aprillini. nii, kui protokollide kohta midagi öelda ei ole, siis on ka need heaks kiidetud ja nüüd äh, alustame. kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, peatamise korra läbivaatamine. nüüd komisjon on teinud siis ettepaneku selle peatamise korra kohta, ehk siis on võimalik Euroopa Liidu kodanikel tähendab peatada viisavaba reisimine teatud kolmandate riikide kodanikele Euroopa Liitu äh, teatud tingimustel. ja kõigepealt annangi sõna raportöörile, palun, härra Tiia Temela. suur tänu, proua esimees. tere hommikust teile, kallid kolleegid. nagu öeldud, siis jah, räägime sellest peatamise korrast nagu ma kahekümne kuuendal mail juba ütlesin, on tegemist Euroopa Parlamendi jaoks prioriteetse raportiga ja prioriteetne on see ka minu jaoks. käimas on läbirääkimised ähm, viisavabaduse üle Ukraina, äh, Kosovo, Türgi ja Gruusiaga ja äh, läbirääkimiste tulemused sõltuvad otseselt nüüd sellest ettepanekust loomulikult võib sellel kõigel olla väga olulised poliitilised, majanduslikud ja ka inimlikud tagajärjed ja loomulikult eriti oluline on see Türgi puhul. nii et me peame olema vägagi teadlikud nendest küsimustest, kui me siin oma tööd korraldame nüüd nädal pärast seda, kui mind raportööriks nimetati, olin töötanud välja raporti ja olen viimastel päevadel kohtunud nii variraportööridega kui ka nõukogu eesistujariigiga ja ka komisjoniga. nüüd arvestades seda, kui keerulisse konteksti asetub see teema, siis ähm, annan endast kõik, et see raport oleks hea. tegemist on väga olulise mehhanismiga ja äh, see peatamise kord võib mõjutada oluliselt kolmandaid äh, riike. Neid riike, kellega on äh, Euroopa Liidul ka lepingud viisanõudest vabastamise kohta. nii et oluline on siin lähedalt jälgida kõiki selle protsessi etappe. raportis on kolm peamist ideed. esiteks delegeeritud õigusaktid. praegu kehtiv mehhanism ning komisjoni ettepanek näevad ette, et seda kõike reguleeritakse delegeeritud õigusaktidega, kuid mina olen oma ettepanekus delegeeritud õigusaktid välja võtnud ning tuleb siin igati kaasata Euroopa Parlamenti. Euroopa Parlament on ikkagi kaasseadusandja, nii et selline on minu seisukoht ja eh, tahaksin selle ka väga selgelt välja öelda. nüüd eh, nõuda ühelt kolmanda riigilt, kolmandalt riigilt ja kõikidelt nende kodanikelt, et nad peavad jälle viisat taotlema hakata, siis eh, tähendab, et rikutakse siin ühte alusakti ja seda on võimalik teha ikkagi vaid delegeeritud õigusaktide kaudu ja mitte rakendusaktiga. kuueteistkümnendast juulist kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on ka Euroopa Kohtu lahend ning sellega kinnitati sama seisukohta, mis on minul. nii et lähtuma peab ikkagi vastastikuse põhimõttest, nagu siin raportis ka kirjas on oluline on kindlagi, kindlasti ka institutsioonide vaheline võrdsus. viisa küsimused on väga olulised Euroopa Liidu jaoks, nii et äh, see tähendab, et tuleb äh, järgida siin tavalist äh, menetlust, tavamenetlust ja ei saa parlamenti kõrvale jätta kui kaasseadusandjat. nii et kui nüüd ei ole ju mõtet, et nõutakse viisanõude kaotamise puhul nii nõukogu kui parlamendi nõusolekut, kuid kui tahaks, tahetakse viisanõuet taastada, siis jäetakse parlament kõrvale, nii et see on täiesti ebaloogiline ja pealegi ka juriidiliselt ebaloogiline. ma olen üritanud raportis ka täpsustada neid aspekte, mis komisjoni tekstis päris täpselt välja ei tule. näiteks, mis saab kolmandate riikide kodanike õigustest, rääkisin ka sellest, et meil peavad olema ka selged andmed toimuva kohta. nii et kindlasti raport osutub veelgi paremaks ja tänu kolleegide panusele variraportööride panusele, nii et võtan teie muudatusettepanekuid väga tõsiselt arvesse. muudatusettepanekute esimes-, esitamise tähtaeg on kahekümne teine juuni ja ma teeksin ettepaneku hääletada selle üle komisjonis järgmisel kohtumisel, kaheteistkümnendal juulil. suur aitäh teile ja olen valmis kuulama teie kommentaare, tänan. Thank you suur aitäh. ja nüüd on sõna kolleegidel, proua Jootova on variraportööridest kohal, nii et kõigepealt annan sõna talle. ja siis saab sõna Ahveti raportöör nii et härra Saaris Volski, kes on siia spetsiaalselt selle jaoks kohale tulnud, saab samuti sõna Mrs uh, Björk. So Mrs Joto. kõigepealt proua Jotova, palun. suur tänu, proua esimees. tahaksin paari sõnaga täiendada seda, mida ütles härra Dias de Meera. kõigepealt soovin teda tänada viljaka koostöö eest me teame, et Euroopa Liidus on ette nähtud mehhanismid, mis on selleks puhuks, kui rikkumise on toime pannud kas Euroopa Liidu liikmesriik või ka kolmas riik. osasid nendest mehhanismidest aga ei kasutata. näiteks komisjoniga käib endiselt veel kemplemine nii-öelda viisanõude vastastikuse äh, idee üle mõnda aega tagasi sooviti aktiveerida või kasutada artiklit äh, artiklite aluslepingus Poola puhul, kuid tegelikult ei ole seda vastastikuse mehhanismi siin kunagi kasutatud, siis äh, komisjon väidab, et selleks ei ole kunagi vajadust olnud, samal ajal aga oleme me aru saanud, et tegelikult sellise mehhanismi kasutamine toob endaga kaasa tohutu eh, bürokraatliku koorma. meie sooviksime eelkõige rõhutada seda, et komisjon peaks siin kasutama delegeeritud õigusakte ja mitte rakendusakte. seda tüüpi otsuseid ei saa teha ilma parlamendi arvamusega arvestamata. teiseks, ma ei usu, et selline lävendi tõstmine on siin põhjendatud, siin räägitakse viiekümnest protsendist mõningatel puhkudel, see ei ole aga õige, sest et nii ehk naa on paljud liikmesriigid juba viimastel kuudel võtnud oma riiki vastu palju kolmandate riikide kodanikke. nii et komisjon peaks saama sellist mehhanismi kasutada siis, kui tagasivõtulepingutest kinni ei peata. nii et Need on siis tagasivõtulepingud Euroopa Liidu ning kolmandate riikide vahel. väga oluline on siin ka teavitamine ning seega tuleks täpsustada, mis on see oht avalikule korrale liikmesriigis. nii et seda mõistet tuleks veel täpsemalt defineerida aga ma usun, et jah, me jätkame seda tööd kindlasti koostöövalmilt, et meie raport kujuneb väga heaks. suur aitäh! ma sain teada, et äh, härra Jeseki asemel on siin proua Liinar, palun. suur aitäh, härra Jesek vabandab, et ta ei saa täna isiklikult kohale tulla ja seega ta palus äh, minul edasi öelda oma öö, äh, sõnad nüüd härra Jesika arvates on kindlasti vaja läbi vaadata meie viisa vabastuse peatamise mehhanism, arvestades praegust olukorda Euroopa Liidus ning ähm, Ukrainat, Kosovot, Türgit ja ähm, Gruusiat puudutavad ettepanekud komisjonilt, on eriti kohane, et oleks mehhanism, mida saaks kiiresti kasutusele võtta, kui teatud tingimused on täidetud nüüd millistel alustel seda mehhanismi saab aga kasutusele võtta, see, et äh, tingimused peavad vastama tegelikkusele ning olema paindlikud. ta tervitab äh, seda, et siin on sees äh, vajadus pidada kinni tagasivõtulepingutest, kuid suurem paindlikkus tähendab, et on vaja ka suuremaid tagatisi. ja sinna alla käivad põhiõigused ning inimõigused viisanõude taastamisel võivad olla olulised poliitilised tagajärjed ja sellepärast tervitab äh, härra Jeesek raportööri ettepanekut kaasata Euroopa Parlamendi sellesse protsessi ning ähm, härra Jeesek on nõus ka delegeeritud õigusaktide kasutamisega. tänan. suur aitäh, proua Milinar. proua Björk asendab siin proua Veržead. palun, teil on sõna Mari-Kristine äh.... suur tänu. Mari-Kristin ei saanud siia täna kohale tulla ja siis on minu, minul tema märkused, sest ma räägin siis nüüd prantsuse keeles. nii et üritan siis rootslasena nüüd prantsuse keelt rääkida. Mari-Kristin soovib rõhutada järgmist. suur aitäh raportöörile, suur aitäh ka nende kohtumiste eest ta näeb peatamise mehhanismi praeguses päevakajalises kontekstis, eriti just Türgi sündmuste valguses, viisapoliitikat kasutatakse siin pigemini rändealaste eesmärkide saavutamiseks ja see on lubamatu sooviks välja tuua eriliselt kaks punkti. see puudutab tingimusi ja kriteeriumeid ning teiselt poolt menetlust. kõigepealt kriteeriumitest. väga oluline on, et siin oleksid kriteeriumit, mis ei käsitleks vaid rändepoliitikat, vaid et ikkagi Euroopa Parlament peab näitama üles ka oma soovi seista inimõiguste eest ning äh, tagada igale inimesele ligipääsu ka varjupaiga äh, taotlemise võimalusele. nii et me ei tohi unustada siin ka põhiõigusi ja inimõigusi, ei ole ju loogiline, et siin lähtutakse inimõigustest ja põhiõigustest siis, kui räägime viisanõude kaotamisest, aga kui see taastada, siis äh, need aspektid on kuhugi kadunud. nüüd menetluse osas oleme nõus äh, raportööriga, loomulikult me soovime, et siin kasutatakse delegeeritud õigusakte, et võimalikult laialt kaasata Euroopa Parlamenti sellesse protsessi ja ei ole ju loogiline, et jällegi viisanõude kaotamisel Euroopa Liit äh, mängib kaasa, kuid äh, viisanõude taastamisel mitte. ühesõnaga jah, ma ei tea enam, kuidas prantsuse keeles neid asju öelda, nii et sellega lõpetangi. suur aitäh, proua Björk, nüüd äh, variraportööride ring on täis ja nüüd on jõudnud siia ka härra Kõrkop, kes räägib proua Makovei nimel ja siis annan sõna härra Saarjus Volskile. härra Kõrgkop, palun. suur aitäh, proua esimees, vabandan, et hilinesin ja mina räägin proua Makovei nimel. nii et teen täpselt nii, nagu tema mulle ütles. nüüd ta toetab seda, et jah, peatamise mehhanismi tuleb tugevdada ning see peab olema usaldusväärne ka tulevikus. peatamise klausel on oluline selleks, et saaks tõhusalt reageerida hädaolukorras ja alati ei pea ootama tervet õigusloomelise protsessi lõppu ning kindlasti peaksid siin olema kiire menetlus, lühemad tähtajad ning ka laiema või rohkem tingimusi, mil puhul saab peatamise mehhanismi kasutada. ja siin üheks põhjuseks on näiteks äh, oluline kasv äh, tagasivõtu avalduste äh, tagasilükkamises kolmanda riigi poolt kui kolmandal riigil on tagasivõtukohustus äh, lepinguliselt olemas ning muudatusettepanek number neli lisab nimekirja ka ohu avalikule korrale või riigi julgeolekule. ja ta ei ole nõus muudatusettepanekuga number kolm, mis ütleb, et mehhanismi saab kasutada vaid hädaolukorras. Bramakovi on nõus komisjoni ettepanekuga, nimelt peatamise mehhanismi võiks kasutada laiemalt, ehk siis kui on oluliselt kasvanud äh, ebaseaduslike sisserändajate arv või on väga äh, oluliselt kasvanud ähm, varjupaiga taotlemise äh, taotluste esitamine. suur tänu! ja nüüd on sõna härra Saarjus Volskil, kes on raportöör Ahvetis ning see teema on see lähedane meie omale. suur aitäh, proua esimees. mina tegelen Ukraina viisanõude kaotamisega. ja me räägime samuti peatamise mehhanismist. viisanõue on väga oluline instrument Euroopa Liidu välispoliitikas. nii et siin libekomisjonis ju just nimelt selle välise mõõtmega väga palju ei arvestata, kuid tegelikult see oleks täiesti põhjendatud. nüüd Kosovo, Gruusia, Türgi ja teised, siin on üks ühine aspekt, nimelt me soovime selgeid äh, verstaposte selles välispoliitikas, nii et me sooviksime, et neid rakendatakse ellu ikkagi jätkuvalt ja mitte ei taganetaks oma hiljem otsustest. nii et seega meil peaks olema ka järelevalvemehhanism, mis tagaks siis Euroopa Liidule võimaluse kontrollida, kas näiteks peetakse kinni korruptsioonivastastest seadustest ja õigusriigi põhimõtetest. Ahvetis me näeme viisapoliitikat välispoliitika instrumendiga ja seega peatamise mehhanism käesoleval kujul on ebapiisav. meie arvamuses on kirjas, et peatamise mehhanism on ebapiisav, kuna see keskendub vaid rändealastele riskidele teda tuleks aga täiendada ning nõuda siit äh, verstapostide ning äh, seatud kriteeriumite järjepidevat täitmist. nüüd, kui viisa nõudest on äh, riigikodanikud vabastatud ning ei ole mingisuguseid rändealaseid surveid, siis samas peab, peame omalt poolt ka tagama, et äh, peame oma kohustusest endiselt kinni, mitte ei äh, tagane nendest. me oleme nõus, et jah, peatamise mehhanism võiks äh, küll olla, me ei ole seda veel eraldi arutanud, vaid oleme seda arutanud vaid osana ähm, sellest raportist, see tuleb arutlusele ahvetis hiljem, aga tegemist on ju sellise üleüldise mehhanismiga, mis ei käi ühegi konkreetse riigi kohta, vaid puudutab kõiki neid riike, kes, kust saavad inimesed viisavabalt reisida Euroopa Liitu. Te teate, et Ahvet on aastaid juba olnud samal seisukohal, nimelt igasuguste lepingute sõlmimisel kolmandate riikidega peaks olema sees inimõiguste klausel. nii et me usume, et inimõigused, õigusriigi põhimõtted, demokraatlikud äh, põhimõtted ja eesmärgid peaksid ka konkreetsemalt siin kajastuma, kuid ilma, et me räägiksime konkreetsetest riikidest. nii et me võiksime rääkida siis äh, erinevatest rahvusvahelistest lepingutest, äh, kust äh, need kriteeriumid tulenevad. Need IMF-i lepingutest muuhulgas. nii et ma üritan siis selgitada, milliseks äh, kujuneb ilmselt ahveti arvamus, nii et üritasin võib-olla äh, teile seda selgitada ja teeme kindlasti ka kirjaliku arvamuse selle kohta, et nimelt äh, viisapoliitika puudutab ka välispoliitikat ja sellega me arvestame ka, kui me võimaldame inimestel viisavabalt tulla Euroopa Liitu, nii et meie välispoliitikat ja selle sellest lähtuvad eesmärgid peavad ikkagi püsima jääma. nii et ei hakata siin kuidagi millestki taganema, tänan. suur aitäh, härra Booni. Thank you very much and first I would like suur aitäh, tahaksin kõigepealt tänada Augustini väga hästi struktureeritud muudatusettepanekute eest ning hea raporti eest ja kõikide tema jõupingutuste eest koostöös variraportööridega. peatamise mehhanism on väga oluline, tegemist on lisainstrumendiga viisanõude äh, menetluses nüüd siin räägiti delegeeritud õigusaktidest ja sellest, et Euroopa Parlament tuleb kaasata otsustusprotsessi juba algusest peale. ehk siis kui meid on kaasatud äh, jah ütlemisse, siis peaks meid ka siin kaasatama. siin peaksid olema ka selged kriteeriumid. kindlasti ei tohi me unustada ka võrdse kohtlemise põhimõtet väga oluline on see, millest rääkis ka härra Saarjus Volski, aga teiselt poolt me ei tohi unustada, et kui me nõuame teatud tingimuste täitmist riikidelt enne viisanõudest vabastamist, näiteks õigusriigi põhimõtete osas, siis me ei tohi unustada ka äh, liikmesriikide kohustusi. nii et ma arvan, ei oleks kuigi hea, kui meil oleks sellised nõudmised, kuid samas ei oleks meil mingeid mehhanisme, mida saaks kasutada nende liikmesriikide vastu, kus võib õigusriigi põhimõtete järgimisega probleeme tekkida. nüüd äh, me teame, et viisapoliitikaalased küsimused Ukraina, Türgi, Gruusia ja Kosovo osas ilmselt tulevad sügisel. nii et nüüd saata selline sõnum meie partneritele, eriti Ukrainale, et me libekomisjonis toetame peatamise mehhanismi tähendab, et me peame väga hästi selle hetke valima. ja kui nüüd on muudatusettepanekud, mida saab esitada kahekümne teise juunini, siis äkki pärast seda me saaksime hääletada varem kui kaheteistkümnendal juulil. nii et äkki saaks see minna täiskogule juba juulikuus, ma arvan, et jah, see on väga keeruline aga nii ehk naa peaks hääletamine toimuma enne suvepuhkust, aitäh. aitäh. alustuseks tahaksin tänada raportööri selle väga-väga hea raporti eest. tõesti hästi tehtud. suur tänu veel kord ma tahtsin tänada ka kõiki kaasraportööre, kes olid töösse kaasatud. minu murekoht on järgmine. rong juba liigub ja meie räägime siin hädapiduri tõmbamisest. ja võib-olla me ei pööra piisavalt tähelepanu sellele, et enne kui me võimaldame viisavabastust, peavad olema kõik äh, tingimused paigas, et me ei peaks lõpuks seda hädapidurit tõmbama. kiire või järsk kolmandate riikide inimeste arvu kasv põhjustab äh, julgeolekuohte Euroopa tasandil ja kõik need asjad, mis on ka tekstis ära toodud, kõik need tingimused peavad olema täidetud mis puudutab peatamise korda. ja minu küsimus teile, daamid ja härrad, on järgmine. kuidas äh, me suhtume Kosovosse sellest vaatepunktist? kui ma vaatan andmeid aastast kaks tuhat kolmteist, siis Kosovo kodanikud vastavad kõikidele nendele ohutingimustele, mis puudutab põhjuseta varjupaigataotluste esitamist, julgeolekuriske mitmetes riikides, muuhulgas ka Tšehhi Vabariigis. ma sain eh, Saksa siseministeeriumi käest ka statistikat, mis näitas, et Kosovo kodanikud, vahel on neil Serbia passid küll, seega neid ei peeta tingimata Kosovo kodanikeks, aga igal juhul saadavad nad korda palju kuritegusid. seega, kui meie seda raportit käsitleme, ma tahan olla kindel, et me tegeleme ka selle olulise teemaga. mis puudutab äh, Türgit, siis Türgi puhul on see viisavabastus äh, kiirmenetluse peal, aga kuidas see on seotud siis peatamise korra läbivaatamisega? ja ka iga kord, kui seda hädapidurit vajutame, siis see on ju halb, ma olen olnud rongis, kus hädapidurit vajutatakse ja see ei ole meeldiv ja esimesel korral see ei pruugi üldse toimida seega kui me seda teemat üldse käsitleme, siis räägime kõigepealt ennetusest ja siis alles ravist. see on minu poliitiline seisukohavõtt. aitäh, härra Zdehovski ja enne kui annan sõna uuesti raportöörile, saavad sõna ka nõukogu eesistuja ja komisjon. kõigepealt kolleeg Kalego Kassilda äh, siseasjade peadirektoraadist, palun. aitäh, tere hommikust ja suur tänu raportöörile ja komisjonile, et te selle olulise teemaga tegelete. ning äh, aitäh ka toetuse eest komisjoni ettepanekule, mida väljendas äh, raportöör ja mõned komisjoni liikmed meie ettepanek oli tõesti ette näha teatud paindlikkus ja muuta praegune peatamise kord tõhusamaks ja lihtsasti kohaldatavamaks, kui selleks on vajadus. komisjon arvestab raportööri muudatusettepanekutega, sellega, et lisada siia täiendavad kriteeriumid aval-, oht avalikule korrale või riigi julgeolekule. nüüd delegeeritud õigusaktide küsimuses on meil ette nähtud paindlik peatamise kord, mida on lihtsam rakendada, selleks on ka rakendusakt viisavabastuse puhul, kui tingimustele vastatakse, aga loomulikult see on kaasseaduslooja pädevus otsustada, mil määral kasutada delegeeritud või rakendusakte vastavalt lepingu sätetele. nüüd äh, raportite ja statistika olulisuse mainimine, see on tõesti väga oluline ja nagu raportöör ütles, siis äh, peatamine on väga tõsine otsus äh, viisavabastuse puhul millel on märkimisväärne mõju meie suhetele kolmandate riikidega. seega see viisavabastuse peatamise otsus peab tuginema andmetele ja seetõttu komisjoni ettepanek viitab juba konkreetsetele tõendusmaterjalidele ja usaldusväärsele infole otsuse tegemisel. Need on meie praegused kommentaarid, aga suur tänu veel kord raportöörile, aitäh! nüüd äh, Hollandi eesistuja nimel proua Kelly, palun. Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Goedemorgen, leden van het Libe. aitäh. tere hommikust eh, Libe komisjoni liikmetele ja aitäh, et kutsusite mind täna siia, siia. nõukogu tervitab seda raportit eh, ning eh, suheldes variraportööride ja juhatajaga tunnustab nõukogu seda uut äh, versiooni viisa peatamise korra läbivaatamise osas. nõukogu võttis vastu hiljutist seisukoha selle läbivaatamise osas. nõukogu kiitis heaks komisjoni lähenemise ja täiendas seda selleks, et arvestada ka liikmesriikide soovidega, et lihtsustada seda korda paindlikumaks. see on seotud ka riikliku korra ja julgeolekuga. mõned liikmesriigid on lähtunud teekaardist, tuginedes konkreetsetele kriteeriumitele, seal on iga-aastased raportid ning ja automaatne mehhanism. kui lihtenamus liikmesriike annavad teada, et riik ei vasta tingimustele, siis tuleb kohaldada meetmeid ajutiseks peatamiseks kuueks kuuks. mõned liikmesriigid nõukogus leiavad, et meetme kehtima hakkamine on oluline näiteks Kosovo, Türgi ja Gruusia viisavabastuse puhul. selleks, et seda heaks kiita, analüüsib nõukogu ka parlamendi seisukohti ning loodetavasti kolmepoolsed läbirääkimised saavad kiiresti peale hakata, aitäh! suur tänu, proua Kalli! ja nüüd äh, saab uuesti sõna raportöör härra Dias de Mera. suur tänu, proua esimees! üheksa sõnavõttu see näitab ka siis selgelt, kui oluline see raport ikkagi on. suur aitäh teile kõigile, alustan proua Jootuvast. suur aitäh öeldu eest ja suure huviga tõesti näen siin äh, teie seisukohta vastastikuse mehhanismi osas, nii et tundub, et me oleme siin üsnagi sarnasel arvamusel. Te teate, et äh, me oleme siin kõik samas paadis ja liigume ka ühes suunas, nii et äh, pole põhjust muretseda, oleme, jõuame kindlasti ühele nõule. nüüd äh, delegeeritud õigusaktid on väga olulised selleks, et Euroopa Parlament saaks ikkagi oma pädevust teostada ning lisaks läheb kokku ka Euroopa Kohtu lahendiga kuueteistkümnendast juulist kaks tuhat viisteist, nii et suur aitäh teile! ma saan aru, et siin veel kolleeg toetas komisjoni seisukohta. edasi kolleeg, kes rääkis Marie-Kristiini nimel. jällegi olen ka temaga nõus. tõepoolest kindlasti tuleb delegeeritud õigusakte siin nõuda. nii temale kui ka mulle teeb muret siin inimõiguste olukord kolmandates riikides nii et vaadake siin, mis on kirjas minu punktis kolm ehk tagada kolmandate riikide kodanike õigustest kinnipidamine. nii et jällegi olen teiega täielikult nõus. härra Boni, minu hea sõber, ja ta tänas mind siin väga vennalikult ning mina tänan teda omakorda toetuse eest. suur aitäh toetuse eest ka minu seisukohale delegeeritud õigusaktide osas, sest et nagu öeldud, vaid nii läbi saab Euroopa Parlament siin suuremat rolli mängida, mängida. tuleb kohelda võrdselt inimesi ning olen nõus ka tema seisukohtadega Gruusia ja Ukraina osas. ning ka Türgi küsimuses jah, mulle tegelikult, äh, mul on hea meel kuulda seda, et me peaksime kiiremini edasi liikuma, no oleks see siis ometigi võimalik. tegelikult äh, mind nimetati raportööriks alles äh, nädal tagasi ja ma olen juba siin kaks korda nüüd komisjonis ähm, rääkinud. suur aitäh, Toomas, sulle öeldu eest. ja mulle meeldis väga see mm, mida sa rääkisid selle hädapiduri kohta. nii et see peatamise kord ei peaks olema selline hädapidur. sa rääkisid Kosovost ja arvestan kindlasti sinu öelduga. siin tõstatub kindlasti ka äh, kehva kvaliteediga statistiliste andmete küsimus ja kindlasti ka Türgi valmistab meile siit suurt muret sest et see on seotud otseselt sellesama piduriga, millest sina rääkisid. nii et suur aitäh tervele komisjonile. loomulikult äh, võtan teatavaks kõik muudatusettepanekud ja igal juhul on selge, et äh, delegeeritud äh, õigusakt äh, peaks äh, kasutama sellistel puhkudel ja rakendusakte mitte, nagu on kirjas ka Euroopa Kohtu lahendis. nõuti ka, et proua Malmström astuks oma ametikohalt tagasi, kuid ta seda ometigi ei teinud. statistika jah, on loomulikult väga oluline. nüüd vastuseks eesistujariigi esindajale nõukogust, jah, ma olen temaga juba koostööd teinud ja ta tõesti on väga professionaalne, nii et ütlen ka siin kõva häälega välja, et temaga on meeldiv koostööd teha. igal juhul peab aga peatamise korda muutma paindlikumaks meil on ju vaja kiiret, kiiresti kasutusele võetavat mehhanismi, mis on paindlik ja mis täidaks ka meie soovitud eesmärgid, nii et suur aitäh teile kõigile sõnavõttude eest ja jätkame oma tööd siis nii kiiresti kui võimalik, suur aitäh! suur tänu, härra Dias de Mera! nüüd muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne teine juuni kell kaksteist päeval. hääletus libes on. vabandan, ma tahtsin tegelikult kõige lõppu jätta veel ühe väga olulise küsimuse, härra Saarjus Volski. jah, ma vabandan, et ma teie öeldust enne ei rääkinud, ma tahtsin selle kõige lõppu jätta, nii et me võtame väga tõsiselt arvesse teie arvamust ja me arvestame väga sellega, kui oluline on peatamise kord välispoliitika kontekstis. suur aitäh sõnavõtu eest ja vabandan, et teid siin oma esimesest sõnavõtust välja jätsin. aitäh, härra Dias-Timero, nii et kahekümne teine juuni kell kaksteist muudatusettepanekud ja hääletus on kaheteistkümnendal juulil. aitäh kolleegidele koostöö ja osalemise eest. nüüd lähme järgmise punkti juurde. meie päevakorras punkt seitse. seitsmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kuusteist komisjon avaldas teatise selle nii-öelda rände kompakti kohta ja me tahtsime teada, kuidas komisjon käsitleb välisdimensioone ja nüüd on siin äh, komisjoni esindaja härra Leonello Gabrici kes tegeleb ka muuhulgas EAS-is rändeküsimustega, et seda teatist tutvustada. arvestades teatise välisdimensiooni, oleme siia kutsunud ka väliskomisjoni eh, Troi ja Teve liikmed. seega palun, härra Gabritši, teil on nüüd sõna. Thank you, chairman uh,. Way... aitäh! Te ütlesite, et ma esindan komisjoni, ma olen tegelikult välisteenistusest, aga mu süda loomulikult kuulub komisjonile ja igal juhul me töötame ühiselt selle teemaga. mina tahaksin öelda, et teil kõigil on see teatis olemas, ma loodan, et teil on ka see pressikaust, mis sellega kaasneb ning äh, ma arvan, et siin on oluline välja öelda, et lõppude lõpuks on seal ka äh, nõukogus soovitused seda toetada. järgmise sammuna ongi oluline näha, kas riigijuhid ja valitsused seda toetavad ning äh, arvestavad nende ettepanekutega. oluline sõnumite puhul sellise teatise juures on kaks teemat esiteks, et me kordame üle teatud põhimõtted, mida me oleme siiani kasutanud, aga me tahame, et need äh, kajaksid vastu veel kord äh, riigijuhtide tasandil, et äh, rände välisdimensiooniga tegeleda. ja teine osa puudutab tugevama Euroopa osaluse ja Euroopa tugevamat rolli selles vallas, et ka liikmesriigid panustaksid, sest me kõik teame, et keegi ei saa sellega üksi hakkama. Need on siis äh, kokkuvõtlikult need kaks teemat. mis on siis need põhimõtted, mida me tahame siin teatises üle korrata? esiteks aluspõhimõte, nimelt mida iganes me teeme välismõõtme raames kolmandate riikidega, see peab toimuma partnerluse vormis. see tähendab, et me ei saa oma sõnumeid piirata ainult rangete tagasisaatmise aspektidega. kogu rände arutelu lähtus äh, järeldustest, kes, kus keskenduti küll sellele, aga me ei saa kolmandate riikide puhul tegeleda ainult nii, et me ütleme, et me anname teile mingi prääniku, kui te võtate inimesi tagasi ja piitsa, kui te neid inimesi tagasi ei võta, niimoodi need asjad ei toimi. seega meil on vaja partnerlust kolmandate riikidega. selleks, et need inimesed aitaksid eh, meil rändeprobleemidega tegeleda, kuigi me teame sagedasti, need kolmandad riigid, eh, keda me soovime tagasisaatmispoliitika puhul äh, kaasata, nad on ise väga tugeva rändesurve all, näiteks Tuneesia. võime Tuneesiaga käsitleda ähm, seda, et nad rohkem pingutaksid tagasisaatmise vallas, aga ei tohi unustada, et Tuneesia on ise ka miljonilise ümberasustatud inimeste surve all, kes pärinevad äh, Liibüast. ehk siis esimene sõnum on, mida me teeme kolmandate riikidega, ei saa piirduda ainult teatud meie huvidega. see peab olema tõeline partnerlus, et rändevoogudega toime tulla ja arvestades juba olemasolevat poliitilist dialoogi, mis meil on kõikide nende riikidega. teine aspekt, mida kordame üle, on just selline täielik lähenemine kasutame kõiki vahendeid äh, kahepoolsete poliitiliste arutelude raames. mida see siis tähendab? võtame näiteks Tuneesia näite taaskord. Tuneesia on riik, kus on äh, kohaldatud naabruspoliitikat, assotsiatsioonilepe, on tegevuskava, tegemist on riigiga, riigiga, kes on meiega vabakaubandusalas, tööstustoodete vallas nii et kui nendega arutada, mida üldiselt ette võtta, mitte ainult tagasisaatmise vallas, vaid üldse rändepoliitika vallas laiemalt, kaasates ka nende enda probleeme, siis on meil võimalik kasutada seda olemasolevat platvormi, kus me käsitleme kaubandust, kultuuri, julgeolekut, õigusriigi põhimõtteid, ehk siis on selline kolmesaja kuuekümne kraadine lähenemine. kui arvestada sellega, et meie kahepoolse dialoogi puhul saab Euroopa Liit teatud asju pakkuda, sest see on Euroopa Liidu pädevuses, näiteks avatud taevaleping Tuneesiaga, mis võimaldaks aidata odavlennufirmadel Tuneesia turismi olukorda parandada, see on väga suur präänik mida saab läbirääkimistel ära kasutada. ja see arvestab ka pädevustega, sellepärast et see avatud taevaleping on kogu ühenduse pädevus. aga selge on, et sellest ainult ei piisa. kui me ei lähe siin kaugemale selles koostöös ning teatises öeldakse selgesti, et liikmesriigid peavad ka panustama liikmesriigi, riikidel on alati see või sagedasti see kahepoolne eelis, neil on mingi ajalooline suhe nende riikidega ja nad peavad olema kaasatud. kui liikmesriigid Euroopas, keda see olukord eh, rohkem mõjutab, eh, ebaseaduslik sisseränne teatud kolmandatest riikidest, siis ei saa ainult äh, loota, et Euroopa Liit olukorda lahendab, vaid nad peavad äh, ka kahepoolselt äh, oma poliitikaid kohaldama. lühidalt öeldes on see hea võimalus kasutada rändeküsimusi ning lähtuda siin Lissaboni lepingu vaimust. kolmandaks veel üks äh, põhialus sellest teatisest, kui midagi tahta, ehk holistiline lähenemine, partnerlus ja liikmesriikide Euroopa Liidu koostöö konkreetsete tulemuste nimel. teine osa on Euroopa Liidu osaluse suurendamine rände vallas ja see on siis see niinimetatud Euroopa investeerimiskava. me võime unustada selle, et me suudame olemasolevate vahenditega arenguabi raames probleeme lahendada, isegi kui liikmesriigid leiavad raha juurde või meie neid summasid suurendame, see klassikaline arenguabi, sellest lihtsalt ei piisa selleks, et äh, keskpikas ja pikemas perspektiivis probleemid nende kolmandate riikidega lahendada, sellepärast et äh, arengud nendes riikides, eriti Sahara taguses Aafrikas ja Aasias samamoodi, need riigid muutuvad üha vaesemaks, äh, toodavad vaesust ning väga palju ümberasustatud inimesi. seega rahvusvaheline kogukond peab reageerima Euroopa Liit samamoodi. ja on vaja sotsiaalmajanduslikke toimivaid partnereid, kes saavad äh, aidata piirihalduses ja nii edasi. seetõttu on meil vaja seda investeerimiskava, mis ei puuduta ainult raha, see läheb palju kaugemale luuakse keskkond investeeringuteks ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid on samamoodi kaasatud. see on Euroopa jaoks väga suur väljakutse, eriti just Aafrikas, arvestades, et Euroopa Aafrikas silmas pidades ka Euroopa enda huve on natukene oma rolli kaotamas võrreldes näiteks Hiinaga. keskpikas, pikas perspektiivis on see meie strateegiline nägemus vaatame üle oma partnerluslepingud nende riikidega ka sotsiaalmajanduslikus mõttes. sellega peame veel tegelema. aga see on äärmiselt oluline ja ilma selleta me ei suuda neid arenguid mõjutada ning keskpikas, pikas perspektiivis olukord ainult halveneb sada, kakssada, kolmsada tuhat ebaseaduslikku sisserändajat, kaks-kolm miljonit põgenikku Euroopasse, aga me unustame ära, et üleilmastunud maailmas toodetakse kuuskümmend kuni kaheksakümmend miljonit ümberasustamist vajavat inimest. ja kokkuvõtteks, lõpetuseks siin teatises räägitakse Euroopa Liidu kohustustest rahvusvahelise kogukonna ees. me peame võtma juhi rolli rahvusvahelises kogukonnas ja rääkima jõulisemalt, viidates ka ÜRO tippkohtumisele selle aasta septembris, mis toimub paralleelselt Obama algatusega põgenike heaks ma olengi juba liiga pikalt kõnelenud, aga nüüd on võimalus teil küsimusi esitada. aitäh, härra Gabritši. ja nüüd saab sõna härra Bozjakevitš, vala, vabandan, kui äh, teie nime valesti hääldasin. igal juhul äh, suur tänu. tahtsin lihtsalt äh, Leonellot täiendada, kuna teatis on tõesti välisteenistuse ja komisjoni ühine teatis. nüüd äh, siseasjade peadirektoraadi jaoks on see teatis äärmiselt oluline samm. lähtume kahest väärtusest. kõigepealt järjepidevus. arvestame, mida me oleme juba siiani saavutanud nii sisemiselt kui ka välispoliitiliselt aastaid oleme teatud lähenemisi välja töötanud seoses kolmandate riikidega. Need ei olnud kõige tõhusamad, mis äh, tõidki meid praegusesse olukorda, aga me ei hakka nullist pihta. meil oli rände ja mobiilsuse globaalne arengukava, meil olid teatud, teatud äh, tegevuskavad, tagasivõtulepingud, mobiilsuslepingud, viisavabastus ja nii edasi teatud sammud on juba ette võetud ja näiteks kõrgetasemelised dialoogid, mida viimastel kuudel on korraldatud või Valeta tippkohtumine. lähtudes nendest aspektidest, me nüüd tahame muutuda tõhusamaks ja siin tulebki mängu see teatis, me lähtume siin rände tegevuskavast ja partnerlusest. rändepartnerlusraamistik meie jaoks eelkõige soovib äh, välissuhtluses rände asetada kesksele kohale. varasemalt oli meil selline sektoripõhine lähenemine, kasutasime vahendeid, mis olid siseasjade peadirektoraadil seoses kolmandate riikidega, aga nüüd äh, on selge, et et äh, meil on selline üldine lähenemine, kasutame kõiki võimalikke vahendeid. teine oluline teema on partnerlus kolmandate riikidega. tegemist on ühisettevõtmisega, meil on jagatud vastutus. loomulikult on Euroopa Liit valmis teatud asju tegema, aga me soovime, et ka kolmandad riigid panustaksid omalt poolt selles valdkonnas. ja lõpetuseks on väga oluline ka kaasata liikmesriike, ei saa nii, et ainult Euroopa Liit pingutab pädevuste tõttu ja arvestades ka, millised on suhted Euroopa Liidu liikmesriikidel mõnede nende kolmandate riikidega, osadel liikmesriikidel on teatud priviligeeritud ligipääs ja Euroopa Liidul sellist priviligeeritud äh, rolli ei ole, me peame oma jõud ühendama, olema järjepidevad ja edastama täpselt samu sõnumeid. mis puudutab äh, rände partnerlusraamistikku, siis lisaks rände aspektile on seal ka teisi komponente, mida me tahame näha omalt poolt, mis puudutab kaubandust, arenguabi või muid äh, sektoripõhiseid lähenemisi, mis on kolmanda riigi jaoks olulised, aga seetõttu tuleb suhelda ka kolmanda riigiga, neid kuulata, aru saada, mis on tõesti nende huvides. kolm lühiajalist eesmärki partnerluse puhul, elude päästmine, tagasisaatmise suurendamine, koostöö selles vallas aga ka vastupidavuse suurendamine kolmandas riigis, eh, eriti nende riikide puhul, mis on transiitriigiks või vastuvõtvateks riikideks, kus on väga palju põgenikke vastu võetud. loomulikult eh, pika, pikem perspektiiv on võidelda nende algpõhjustega. siin on ka rahaline aspekt oluline meie direktoraadi puhul seda me ei saa väga palju mõjutada, raha pärineb arenguabi poole pealt, aga me pakume välja siin väga julgeid lahendusi ja loodetavasti see panustab äh, tõhususe osas. mis puudutab geograafiat, siis pakume välja teatud prioriteetsed kolmandad riigid, aga see ei tähenda, et me tahame kõrvale jätta koostöö teiste kolmandate riikidega, keda siin ei mainita, aga me peame keskenduma mõnedele riikidele. aga me tahame keskenduda Kesk- ja Vahemere marsruudile. sest tegemist on ja, ja ka päritolu ning transiitriikidega selles piirkonnas. aga olulised on ka teised kolmandad riigid loomulikult ja me ei heida kõrvale koostööd teiste riikidega. nüüd äh, komisjon teeb koostööd äh, proua Mogherini ja välisteenistusega, töötame välja meetme. kõigepealt äh, vaatame sisemiselt, kuidas see tegevuskava võiks kujuneda, meil on siin jagatud vastutus ning siis äh, hakkame suhtlema kolmandate riikidega selles vallas, aitäh! I... suur tänu ja nüüd on võimalus aruteluks, kõigepealt proua Lauristin. aitäh! mul on küsimus äh, praktilise kohaldamise kohta. mis on see seiremehhanism, kuidas te kontrollite, kuidas seda raha koha peal kasutatakse? ja kuidas eh, te selle kohta infot saade, sellepärast et eh, mul on natukene mure. eile kuulsin Türgi inimeste käest, kes esindasid Türgi demokraatlikke jõude ja nad olid tõesti väga mures selle raha kasutamise osas, kuidas Euroopa raha kasutatakse, kas see läheb õigesse kohta, kuidas seda väärkasutatakse ja nii edasi. ja teiseks, mis on selle tehnilise abi sisu kui me tahame mingit mõju avaldada, siis ma eeldan varasemast kogemusest lähtudes üle, ilmselt on ju selge, et tehnilist abi on vaja ja kas see on ka kaasatud siia tegevuskavasse ja kas siin on ka mingi hariduslik osa, inimressurss? palun natukene rohkem infot selle praktilise kohaldamise kohta, aitäh! proua Björk nüüd, palun. Eh, aitäh. ma arvan, et eh, nii nagu viisavabastuse arutelu puhul ka nüüd eh, jääb mulje, et eesmärk on peatada põgenike jõudmine Euroopasse ja seetõttu me oleme väga mures selle rände tegevuskava ja Euroopa Liidu Türgi lepingu pärast. tundub, et me kasutame oma välispoliitilisi vahendeid selleks, et peatada sisserändajad Euroopasse jõudmiseks, kaubanduspoliitikat äh, ja muid valdkondi ja mina arvan, et see on täiesti häbiväärne ettepanek. mõte on selles, et äh, me sõlmime kokkuleppeid kolmandate riikidega, see on hea mõte, aga tegelikult seda ju siin välja ei pakuta. siin äh, vaadatakse neid eh, selliseid riike nagu, diktatuuririike nagu Sudaan või Eritrea ja toetatakse neid ja me tegeleme ainult piirikontrolliga. Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa ministrid eh, sooviksid, eh, et need keskused oleksid kuskil eraldiseisvatel saartel meie piiridest kaugel seega me lihtsalt äh, aitame neid riike, kes hea meelega survestavad oma kodanikke, aga täiskogul oleme meie väga kriitilised selle ettepaneku osas. meil ei ole seda vaja, meil on vaja lahendusi ja solidaarsust, et me saaksime põgenikke tervitada ning Euroopa peab jääma avatuks. aitäh! Grazie, grazie, president. non c'è nessun. kolleeg Šein. suur tänu, proua juhataja. loomulikult on selge, et meil on vaja Aafrika jaoks suurt investeerimiskava. meil on vaja koostööd, aga selle programmiga suht-, seoses on meil ka kahtlusi. see keskendub koostöö ja pädevuste suurendamisele koostöös kolmandate riikidega, et takistada inimestel, kes vaesuse eest põgenevad, Euroopasse jõudmast. suhe Euroopa Liidu ja kolmandate riikidega lähtub tingimustest, mis minu arvates ei vasta koostööle. me räägime siin piirikontrollist, aga see ei ole arengukoostöö absoluutselt. see ei loo võimalusi aafriklastele ja see ei vähenda ebavõrdsust, vaid pigem suurendab ebavõrdsust. põhimõtteliselt abirahad võetakse ära ja suunatakse need piirikontrolli, minu arvates see ei ole õige lähenemine. nagu eelkõneleja ütles, me üritame oma vastutuse allhanke korras justkui äh, välja anda ja kui liikmesriigid oleksid juba ühiseid Euroopa lahendusi ellu viinud, nii nagu nad lubasid seoses rändekavaga, siis me ei oleks sellises olukorras, kus me praegu oleme, aitäh! suur tänu, härra Guerrero Salon! aitäh! võib-olla peaksin ütlema, et mina olen siin sellepärast, et humanitaarabi puhul ma olen praegu Arengukomisjonis raportööriks ja selles mõttes ma mõistan ja tõlgendan neid Arengukomisjoni muresid seoses selle ettepanekuga. mõningaid teemasid on kolleegid juba ka välja toonud. esiteks ma tahaksin rõhutada ühte asja ränne peab olema Euroopa Liidu välisabis kesksel kohal. me oleme juba väga teadlikud sellest, et äh, Aafrika on üks meie välispiiril, mitte poliitilises mõttes, aga geostrateegilises mõttes. see on põhiliselt, pea, põhimõtteliselt osa meie naabruspoliitikast. selleks, et relvakonfliktid Äh, ja vaesus Aafrikas lahendada. me peame sellega tegelema, muidu lihtsalt need rändevood Euroopasse ei lõppe, sest äh, sajad miljonid inimesed põgenevad nälja ja sõja eest. ja ränne ja põgenikud meie välispoliitikas peavad olema kesksel kohal, see on määrava tähtsusega. see partnerluslähenemine on ainuvõimalik lähenemine. me ei saa ühepoolselt äh, kohaldada konkreetset poliitikat äh, riikidele, kust põgenikud või sisserändajad tulevad, me peame probleemiga tegelema koostöös nende riikidega teatud valdkondades on meil mitmeid muresid. esiteks on keeruline tegeleda arengupoliitikaga, kui lähenemine tugineb ainult teatud tingimustele. loomulikult tingimusi on vaja, aga arengupoliitikas enne kui me teeme uusi ettepanekuid, on meil juba teatud tingimused, mis lähtuvad inimõiguste austamisest või heast riigivalitsemisest või muudest aspektidest. aga meil ei saa olla poliitiline seisukoht, kes on meie arenguabi sihtriigid, sest arengukoostöö tähendab võitlust vaesusega, võimaluste loomist ja see ei saa lähtuda vastuvõtva riigi poliitilistest seisukohtadest, samamoodi arenguabi puhul. arenguabi tugineb erinevatele põhimõtetele, ma ei hakka neid siin ette lugema, aga üks nendest on neutraalsus ja tundub, et sellisel juhul ei ole see kooskõlas teatud tingimuste sätestamisega. ja lõpetuseks eelarve külg. ütleme ausalt, praegusel hetkel väga suur osa ressursse pannakse ühte patta, arenguabi ja nii edasi ja see kõik on piiratud äh, loob piiratud võimalusi probleemi lahendamisel. komisjon on öelnud, et sügisel tehakse ettepanek, mis seda kõike kahekordistab, et meil on see investeerimiskava ja saame kasutada kahtesadat miljardit eurot, aga isegi kui see vastab tõele, siis liikmesriigid peavad ikkagi ka panustama ja praegusel hetkel seda ei toimu kui tekib selline hüpoteetiline olukord, et meil on uus ettepanek, pool sellest rahast peaks pärinema liikmesriikidelt, kui liikmesriigid, liikmesriigid panustavad samal määral nagu praegu põgenikekriisi puhul, siis tulevik ei ole väga palju lubav. Aafrika on meeletult suur manner, rahvaarv kasvab seal ja kui meil ei ole, kui meie samal määral ei pinguta, siis me ei saa selle probleemiga tegeleda. tegemist on äh, teemaga, mille jaoks meil ei ole tegelikult piisavat eelarvet, me peame sellest teemast rääkima mitte ainult siin komisjonis, vaid ka mujal, aga jah, äh, liikmesriigid võib-olla peavad endale võtma konkreetsed kohustused või vastasel juhul ei jõua me mitte kuhugi, aitäh. härra Kirkup, palun. suur tänu, esinaine ma arvan, et need äh, ettepanekud ja ka komisjonipoolsed selgitused ja kommentaarid on väga huvitavad. ma tahaksin keskenduda rahade kasutamise küsimusele. tahaksin äh, rääkida sellest, äh, kuidas muuta, kuidas mõõta tulemuslikkust, on väga keeruline, eriti just rände teemal, aga siiski meil tuleb hinnata, neid äh, vahendeid, mida me kasutame, eriti just neid lisavahendeid, mis me erandame, tahaksin selle kohta rohkem infot. mõned mõisted on siin väga huvitavad äh, ja rändeministrina üheksakümnendatel ma ei saanud äh, küll selliseid termineid kasutada, näiteks mulle väga meeldivad need positiivsed ja negatiivsed stiimulid, mulle meeldib nende riikide premeerimine, kellel on paremad tulemused, see on kiiduväärt, aga me peame loomulikult äh, tagama, et äh, ka sellel on äh, teatud mõju, kui ei tegutseta soovitult. ma ei taha nüüd ähm, sisepoliitikasse siin laskuda, aga ma tahaksin küsida, et kas on otsene seos seadusliku rände ja ebaseadusliku rände vahel. meile alati öeldakse, et kui suurendada seadusliku sisserände võimalusi, see vähendab ebasoovist seaduslikku sisserännet. ma isiklikult küll selles nii kindel ei ole, ma tahaksin äh, siin rohkem arve ja fakte kuulda, minu arvates on see seos küll kahtlane. väga oluline on see, et meil oleks täielik selgus oma lähenemise osas, ükskõik, kas me räägime siin positiivsetest ja negatiivsetest stiimulitest või ebaseaduslikust, ebaseaduslikust sisserändest ja kõikvõimalikest muudest sammudest, ma arvan, et meil on vaja täielikku selgust ja vahetevahel mul on tunne, et me siin upume nendesse ilusatesse sõnadesse, aga reaalsus on tegelikult hoopis teistsugune suur tänu, härra Kirkop ja nüüd proua Wikström, palun. suur tänu. Timothy Kirkop äh, kõlas väga inspireerivalt. ta mitte ei äh, esine siin äh, nalja ja huumoriga, vaid tema sõnavõtud on ka alati väga loovad, millest meil on palju kasu. mis puudutab nüüd seda ettepanekut, siis me peame mõtlema äh, kontekstile ja maailm on meil tõesti praegu äh, nii-öelda põlemas ja meil peaks olema tihe koostöö naaberriikidega, aga küsimus on selles, mis määrani. kas äh, on normaalne see, et äh, me plaanime oma piiride laiendamist, äh, et me plaanime teatud humanitaartegevuste laiendamist. minu arvates äh, on minu arvates on kahtlane, et me Türgiga sõlmitud kokkuleppe, laadset kokkulepet kaalume ka Liibüaga. ja mõned poliitikud on siin äh, rääkinud äh, sellest, kuivõrd äh, vältimatult oluline on kokkulepe Liibüaga, mis on samas ju täiesti läbi kukkunud riik. kui me räägime rahastusest, siis tuleb äh, silmas pidada seda, et äh, me oleme Türgile eraldanud rohkem raha kui arenguabina kogu ülejäänud maailmale. see on meeletu hulk raha, kas me peaksime tegema sama ka teiste riikide puhul ja mis siis, mis meil alles jääb, mis on see kontekst, milles me tegutseme Euroopa Liiduna? kas me hakkame eh, sundima peale seda Euroopa kui kindluse kontseptsiooni? minu arvates eh, viib see ettepanek eh, nüüd meid küll äh, kindlustatud ähm, Euroopa lähenemise juurde või me peaksime lihtsalt tegema koostööd äh, naaberriikidega, ilma et me Euroopa välispiiride halduse nii-öelda annaksime edasi äh, teistesse kätesse. proua Holmeier, palun. niisiis mitmed märkused, mida me kuulsime, ei olnud tegelikult seotud sellega, millest me praegu räägime. me räägime siin humanitaarabist, me räägime Euroopa Investeerimispanga abist äh, kolmandates riikides, mis on väga ajalik. minu arvates me peaksime veelgi rohkem investeerima ja liitun siinkohal kolleegidega mm, SND fraktsioonist. paljud inimesed põgenevad häda sunnil äh, seetõttu, et Äh, nende riik praktiliselt ei toimi, politsei ei taga turvalisust, ei ole mingisugust tulevikuperspektiivi neil ei ole võimalik oma riigis toime tulla, meil on vaja investeerida nendesse riikidesse eesmärk ei ole ju see, et võimalikult paljud põgeneksid ja meie peaksime nad vastu võtma, eesmärk seisneb selles, et inimesed rääks, jääksid oma koduriikidesse ja et nad ei peaks põgenema. seetõttu ma toetan komisjoni ja eeldan, et ka liikmesriigid panustaksid rohkem humanitaarabile ja eriti just Aafrika kontinendi riikide stabiliseerimisele. teisalt kui ma komisjonist õigesti aru sain, siis me ei räägi siin Euroopa kui kindluse loomisest, vaid sellest, et me väldime kontrollimatuid rändevoogusid, mida ei suuda ka liikmesriigid hallata niimoodi meil tekib palju tüli ka Euroopa Liidu siseselt äh, ja kogu liit satub äh, ohtu, kuna riigid on niivõrd tülis ja ei suuda leida lahendust ja siis seda kõike ei mõista ka meie kodanikud. niisiis, meil äh, tuleb võtta vastu tõelised põgenikud korrapärasel äh, viisil, seaduslikul viisil, kindlasti peab olema seaduslik sisseränne võimalik, meil tuleb vastavad kontseptsioonid paika panna, aga samas äh, olukord on äh, keeruline me ei saa valida naabreid, me ei saa valida, keda me tahaksime kõige rohkem toetada, aga kui me need äh, rahad juba eraldame, siis nende abil tuleb saavutada regiooni stabiliseerimine ja see, et äh, meile tuleks vähem sisserändajaid. meil tuleb loomulikult äh, Liibüaga koostööd teha. praegu on Saharas äh, väga palju hukkunuid inimesi, seal on hukkunud ligi poolteist miljonit inimest teel Liibüasse, nii et äh, mitte ainult äh, Vahemeri ei ole sisserändajate haud, vaid äh, seda on ka Sahara. nii et kõik meie tegevused peavad olema suunatud sellele, et me aitaksime võimalikult paljusid inimesi, aga mitte ainult Euroopa pinnal. me peame loomulikult liikmesriikidega äh, võtma vastutust kanda nende inimeste ees, kes on jõudnud meieni, aga samuti me peame olema väga aktiivsed äh, Aafrika kontinendil, me peame tagama, et tavainimesed saaksid meie abist äh, kasu. Euroopa Parlamendina peaksime tegutsema ühtselt, siis on meil võimalik ka mõju avaldada. me ei saa loomulikult äh, hoolitseda kogu maailma eest, aga me peaksime üritama anda võimalikult suurt panust niivõrd struktureeritult kui võimalik. suur tänu, proua Hoolmeier ja nüüd Hollandi eesistuja, kas te soovite sekkuda? ei? siis tagasi komisjoni juurde, palun, härra Kapritši. You keep on saying that I am the commission but te ütlete muudkui, et ma olen komisjonist, aga ma olen Euroopa välisteenistuse esindaja, aga hea meelega teen komisjoniga koostööd. niisiis, äh, kõigepealt alustan äh, viimasest äh, kõnelejast, vastates teie märkustele. Te ütlesite selgelt, et liikmesriigid ei ole küll otseselt skisofreerilised, aga neil on siseprobleeme ja see on toonud äh, kaasa ka liikmesriikide siseseid probleeme, näiteks konfliktid sise- ja välisministeeriumite vahel. ma tahaksin öelda, et äh, käsitlege seda teatist dokumendina, kus on tõstatatud äh, erinevaid teemasid, mis on äh, suunatud äh, ka riigipeadele, valitsusjuhtidele, valitsustele, neil on võimalik ka kõike seda kommenteerida ja omalt poolt äh, teha meile ettepanekuid. nii palju üldiseks kommentaariks. ärge võtke seda teatist äh, sellisena, et see on lihtsalt sada protsenti äh, Junckeri või Macariini mõtteid äh, sisaldav dokument, see on ka vastus äh, liikmesriikide küsimustele, kommentaaridele, tegevustele. nii et kui te ka teete omapoolseid ettepanekuid, siis ärge suunake neid otseselt ainult meie aadressil või minu aadressil, vaid ka liikmesriikide aadressil. nii palju üldistest märkustest, nüüd konkreetsematest küsimustest. küsiti, mis, mida me mõistame lõppkokkuvõttes selle partnerlusraamistiku all. tegemist on üle vaadatud kahepoolse poliitilise tegevuskavaga, mis meil on kolmandate riikidega, kus äh, teatud elemendid, äh, nagu näiteks äh, sise- ja justiitsküsimused lähtuvad Genfi konventsioonist, rahvusvahelisest seadusandlusest ja kokkulepetest. ning me üritame seda kõike nüüd selgemalt ähm, kirja panna, kui seda minevikus kirja pandud kaasame keskkonnaküsimused, kaubanduse, aga samuti kindlasti justiits- ja siseasjad, kui me sõlmime kahepoolseid äh, partnerlusraamistikke. kindlasti on vajalik, et äh, me kasutaksime jõustamiseks kõiki olemasolevaid vahendeid. toon konkreetse näite, et te mõistaksite. näiteks äh, võtame Tuneesia. kuna Tuneesia ei ole otseselt äh, fookuses ja kuna Tuneesia ja välisteenistus parasjagu äh, valmistavad ette vastavat ähm, kokkulepperaamistikku. ühesõnaga, Tuneesial on assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga, meil on selline juriidiline koostöö olemas. Tuneesial on meiega kahepoolne kokkulepe, kus nad võtsid endale mitmesuguseid kohustusi. ja selles kahepoolses dialoogis me nüüd äh, vaatame üle mitmesugused elemendid ja seal on tegu äh, rändevoogude haldamise elementidega, me räägime seal Genfi konventsioonist, põgenike kohtlemisest, äh, tagasisaatmisest, äh, kui on tegu ebaseadusliku sisserändega. aga see ei ole esmane eesmärk. kõige olulisem on see, et tuneeslased ise otsustavad, millist tulevikku nad endale soovivad, kas nad soovivad sotsiaalmajanduslikult hästi toimivat äh, valitsust, mis äh, lähtub rahvusvahelisest äh, seadusandlusest, kaasa arvatud piirihalduse valdkonnas. nii et see on selline intelligentne mm, lähenemine äh, positiivsete stiimulite äh, valdkonnas äh, me ei räägi siin äh, pitsa ja prääniku meetodist, vaid me räägime sellest, et kui riik otsustab oma tulevase sotsiaalmajandusliku tuleviku siduda koostööga Euroopaga, siis äh, me teda selles toetame. see on äh, selline vabatahtlik äh, tingimuslikkus, kui äh, poliit-, kui Tuneesia ise vabatahtlikult otsustab, et nad soovivad astuda teatud samme, selles dialoogis on ka migratsioonielement sees, siis nad võtavad iseendale selle kohustuse. see on siin kõige aluseks mitmed äh, sõnavõtjad on öelnud, et äh, me seame siin äh, tingimusi. jah, nii see on. aga me ei ütle, et kui te ei võta tagasi mõnda põgenikku, siis te porgandit ei saa või me kasutame piitsa me ei saa pitsa ja praaniku meetodit äh, kasutada diktatuursete riikide puhul me peame tagama, et äh, meie partnerriigid ise ei oleks migratsiooni põhjustajaks. loomulikult äh, on äh, teatud äh, rändevood äh, põhjustatud ka looduskatastroofidest, aga enamikud põgenikud põgenevad siiski sellepärast, et nende enda riigid sunnivad nad põgenema, olgugi et tihtipeale on tegemist üsnagi rikaste riikidega. ühesõnaga, selles teatises on meil selline kontseptsioon, et kui te soovite partnerlust, siis äh, meil peab olema terviklik lähenemine kolmsada kuuskümmend kraadi ja migratsioonikriis on siis ajendiks, et vaadata üle kogu partnerlusraamistik. ja siinkohal veel üks märkus äh, raha teemal kuna sel teemal küsimusi esitati. Öeldi, et me eraldame rohkem raha, me lubame rohkem raha, mida me vastuseks saame, kuidas me seda kõike kontrollime. esiteks olemasolevat eraldatud raha kontrollitakse, meil on kontrollikoda ja nii edasi. mis puudutab lisavahendeid, siis meil tegelikult neid lisavahendeid ei ole komisjoni eelarves ja nagu keegi õigesti ütles, siis ähm, liikmesriigid äh, kriisiolukorras ei ole valmis eraldama suuri summasid äh, nendeks eesmärkideks. teatises viidatakse sellele, nagu ma ka alguses ütlesin, et äh, meil tuleks järele mõelda uue strateegilise nägemuse üle selleks, et äh, Euroopa investeeringutel oleks välismõõde. tulen jällegi Tuneesia juurde tagasi. Tuneesial on meiega vabakaubanduskokkulepe ja teatud äh, hetkel mõtles Volkswagen investeerida Tuneesiasse, tellida sealt allhanget. üks Itaalia parlamendi saadik äh, küsis äh, sel teemal küsimusi ja Itaalia näiteks äh, tellib Tuneesias tekstiilisektoris päris palju allhanget sisse ja annab seal inimestele tööd. ühesõnaga, meil on arenguabi olemas, aga me ei saa neid äh, vahendeid äh, lõputult suurendada. meil tuleb mõelda järele, kuidas paremini äh, kasutada ära välismõõdet, et me näiteks äh, ka avatud taeva raames äh, aitame kaasa Ryanairi, Vuelingi ja teiste äh, laienemisele Tuneesiasse need kaks asja on seotud, see kuulus äh, prääniku ehk ähm, rohkem rohkema eest põhimõte. ja tuneeslased peavad omakorda aru saama, et äh, kui nad äh, soovivad sellist toetust, abi, kokkulepet, siis nad peavad ka omalt poolt rohkem tegema. nüüd, mis puudutab seaduslikku sisserännet, siis mulle meeldis väga see, mida ütles äh, Timothy. ma mäletan Eh, kuidas eh, Jack Straw, siseminister, viisteist eh, aastat tagasi käsitles ka mm, seda teemat ja härra Vitorino oli siis libe komisjoni esimees üheksakümnendate lõpus. ja siis tuldi välja ühe sisserännet ja varjupaika puudutava ettepanekuga, mis on nüüd laual olnud juba viisteist aastat. seal käsitleti ka seaduslikku sisserännet. põgenikud on äh, põgenikud, seal on teine õiguslik alus, Genfi konventsioon, humanitaaraspekt, aga kui me räägime seaduslikest äh, sisserändajatest, siis äh, tekib siin pakkumise ja nõudluse küsimus tööturul ja praegu seda absoluutselt ei ähm, reguleerita. viisteist aastat tagasi pea, pakkus äh, volinik Vitorino välja teatud äh, ajutised load äh, põllumajandussektorid, siis oli Hispaanias suur kriis seoses Maroko ja muuga idee seisnes selles, et kui näiteks keegi tuleb äh, Sahara-alusest Aafrikast, äh, äh, toetab, töötab Hispaanias näiteks ähm, tomatikasvatussektoris, siis ta teeb töö ära, läheb tagasi ja nii edasi. päris paljud valitsused tollal ja paljud poliitilised parteid ütlesid, et see ettepanek äh, on äh, inimeste ärakasutamine. lubate inimestel tulla kolmeks kuni neljaks kuuks Euroopasse ja siis saadate nad tagasi. aga samas äh, me võimaldaksime nendel äh, inimestel ju tulla legaalselt siia, ilma et nad oma eluga riskiksid, nad saaksid äh, teenida äh, mitte almuseid, vaid äh, tõelist palka need kolm kuni neli kuud, minna tagasi ja tulla järgmine aasta uuesti. ühesõnaga. me ei soovi välispiiride haldust äh, väljapoole delegeerida äh, aga me peame vaatama kõike terviklikuna, nii äh, põgenike teemad kui ka seaduslikku ja ebaseaduslikku sisserännet. nii et äh, lõpetuseks ma tahaksin veel kord öelda, et äh, suunake oma kommentaarid mitte ainult mulle, vaid ka liikmesriikidele. ärge unustage, et see teatis on äh, läbinud mitmed äh, nõukogu äh, instantsid, on olnud nõukogu lõppjäreldused ja lõppkokkuvõttes riigipead ja valitsusjuhid on need, kes on saatnud välja sõnumi, et meile tungitakse äh, põhimõtteliselt kallale, kaitskem äh, piire. otseselt ei öeldud välja, et saatkem nad tagasi, aga riigipead ja valitsusjuhid on selliselt äh, reageerinud, nii et äh, vaadake, mida otsustasid justiits- ja siseministrid eelmise aasta oktoobris, kui ma ei eksi, siis viieteistkümnendal oktoobril, kui vaadata neid lõppjäreldusi, siis äh, nad annavad meile kui institutsioonidele teatavad ülesanded ja seal on sees see põhimõte rohkem rohkema puhul ja vähem vähema puhul, et juhul, kui kolmandad riigid ei tee koostööd äh, tagasivõtmise puhul, siis läheb käiku PITS. ja nüüd üks aasta hiljem on meil olemas äh, teatis, kus me räägime partnerlusest, vastutusest ja pühendumisest, loomulikult siin räägitakse väga palju ka tagasivõtmisest, kuna seda nõutakse, aga palju mainitakse ka siin seda rohkem, rohkem puhul põhimõtet. suur tänu, härra Kabetši ja nüüd äh, TG Home esindaja. ja mõned äh, märkused, kommenteerin mingeid tehnilisi aspekte üldkonspekti seletas eelkõneleja juba hästi kõigepealt, äh, mis puudutab äh, siis partnerlust, meie ei soovi oma välispiiride haldust ähm, väljapoole delegeerida, aga me soovime tugevdada äh, riikide võimekust ise oma piire kaitsta. kui minna nendesse kolmandatesse riikidesse, siis nad on sellisest abist väga huvitatud, sellepärast et mitte ükski riik ei ole huvitatud äh, sellest, et äh, smugeldajad ähm, kasutavad neid äh, transiitriigina, sellepärast et nad ei smugelda lõppkokkuvõttes mitte ainult inimesi, vaid igasuguseid kaupu ka. teiseks äh, me soovime võtta tõsiselt loomulikult oma kohustusi rahvusvahelise kaitse valdkonnas. keegi ei ähm, soovi tagasi tõrjuda tõelisi põgenikke. me pakume aga välja, et meil oleks rohkem seaduslikke võimalusi, kaasa arvatud äh, ümber äh, asustamist need inimesed, kes põgenevad äh, konfliktipiirkonnas, tegelikult ka eelistavad jääda oma kodupiirkonda. näiteks me räägime siin Etioopiast ja Liibanonist. aga kui neil ei ole võimalust äh, oma kodupiirkonda jääda, siis nad peavad liikuma kaugemale. ka me ei ähm, tahan eelkõige keskenduda sellele, et kõiki Euroopast eemale hoida, vaid me tahame toetada inimesi selles, kui nad soovivad jääda oma kodupiirkonda. siseasjade peadirektoraadina me ei saa siin kõiki neid ähm, vahendeid äh, täpselt kommenteerida, aga üldiselt äh, me tahame oma abi äh, suurendada, me tahame partnerlusi tugevdada, aga mitte ainult äh, selliselt, äh, kus oleks võimalik äh, piitsa kasutada, pigem me tahaksime rohkem kuulata ja aru saada, millist abi riigid vajavad loomulikult tõusetub siin küsimus, et mis on parem, kas äh, tehniline abi, praktikate, paremate praktikate vahetamine äh, või muu. igal juhul me arvestame sellega, millist abi riikidel oleks kõige rohkem vaja. suur tänu, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele, nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, aga enne kui me sinna jõuame, siis äh, teade minu poolt, et viimane päevakorrapunkt on number viisteist, aga see tuleb edasi lükata, sellepärast et äh, raportööri lennuk äh, hilineb ja ehk saame seda teemat käsitleda siis homme hommikul. nüüd järgmisena käsitleme Euroopa piiri- ja rannikuvalve teemat me käsitlesime raportit äh, maikuus, äh, hääletasime ka maikuus ja nüüd meil on olnud kolm triloogi. annaksin sõna siinkohal raportöörile, härra Pabriksile, kes räägiks meile asjade seisust äh.. suur aitäh, Kinga. jah, tehtud on ära juba väga suur töö Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve eelnõuga. kolleegidele meeldetuletuseks, eriti neile, kes igapäevaselt äh, selle teemaga tegelenud ei ole, nimelt on tegemist väga olulise strateegilise, äh, poliitilise ja institutsionaalse teemaga meile kõigile. me räägime siin äh, ju Frontexi pädevuse tugevdamisest ning laiendamisest ning sellest, kuidas leida tõhus viis selleks, et Euroopa välispiire paremini hallata. me teame, et Euroopas on praegu pretsedenditu rändekriis, ühtlasi on ka suurenenud terrorismioht, kuritegevuse oht, on ebastabiilsust paljudes maailma piirkondades ning äh, selles, sellises kontekstis ei ole meil tegelikult kuigi palju äh, tegutsemisruumi siin meie välispiiride küsimuses. nii et äh, tegemist on väga keerulise teemaga, lahendada see küsimus tuleb nii et me peame vaatama seda küsimust nii liikmesriikide kui kodanike vaatenurgast kui ka institutsioonidest. kõik ju ikkagi eeldavad, et siit tuleb hea otsus. nii et Euroopa Parlament peab kindlasti tõestama, et me suudame otsusega vastu võtta, mis mõjutaks siis meie elusid positiivselt, mis suurendaks meie kodanike turvalisust ning tagaks ka kõige kõrgemad standardid nendele inimestele, kes üritavad Euroopa Liitu tulla selleks, et elada turvaliselt ja leida siit veidi lootust tulevikuks saan teile teha ka ülevaate arengutest triloogide käigus. väga lühikese aja jooksul suutsime korraldada viis tehnilist kohtumist, kolm eh, triloogi kohtumist, viimane neist leidis aset eile. ja eh, võin väita, et on toimunud oluline edasiminek, seda suuresti tänu meie assistentide ja nõunike eh, tublile tööle ja ka variraportööridele nii et äh, suur aitäh neile kõigile nende äh, töö eest. kokkuleppele jõudmine ei ole alati lihtne, aga elu on selline. nii et äh, siis, kui äh, nüüd me loodame, et me saame siis pealegi, peagi juba väga korraliku dokumendiga esitada siia komisjonile. nüüd tundub, et me oleme jõudnud lähemale kokkuleppele nõukoguga mitmeski punktis ning võtan need ka lühidalt läbi. nii et need on siis nüüd positiivse külje pealt kõigepealt artikkel neli ehk mis asi on integreeritud piiri, äh, piiride haldamine, põhimõtteliselt oleme siin juba üksmeelele jõudnud. põhimõtteliselt äh, oleme nõus sellega, et mis puudutab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalvet kui ametit, siis selles kontekstis peaks suurenema Euroopa Parlamendi pädevus ning äh, vastutus samuti. nii et äh, see tähendab, et meie äh, tehtud otsustega kaasneb ka suurem vastutus, sest õigustega ju alati vastutus ka kaasas käib. nõukogu ja komisjon olid esialgu kahtleval seisukohal nende ametnike arvu osas, kuid me suutsime siiski siin edasi liikuda nüüd, mis puudutab äh, nii-öelda kontaktametnike kohalolust liikmesriikides ehk artikkel üksteist, ka siin on toimunud edasiminek, kuigi nõukogul oli mitmeidki vastuväiteid liikmesriikidel samuti, me suutsime aga selgitada, kui oluline see on ja selgitasime, milline oleks nende inimeste roll liikmesriikides me räägime liikmesriikide vahelisest koostööst ning ka teabevahetuse eh, lihtsustamisest. nii et eh, eesmärk on ju see, et me saaksime välispiire hallata tõhusalt ning eh, kui inimestel on vaja informatsiooni, siis saaksime neile seda ka võimalikult kiiresti pakkuda. nii et selline oli meie enda ettepanek triloogil ja ma usun, et me suutsime seda olukorda paremaks teha, võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga. nüüd järgmine küsimus, haavatavust puudutavad hinnangud, jällegi oluline instrument ametile selleks, et tuvastada potentsiaalselt nõrgad kohad välispiiridel nii et see oleks siis täiendav mehhanism Schengeni eh, hinnangumehhanismile või hindamismehhanismile. seeläbi oleks meil võimalik saada parem ülevaade sellest, milline on olukord välispiiridel ning meil oleks ülevaade ka eh, kasutada kiiremini. nüüd tehniline varustus. tuleb mõista, et selleks et saaks pakkuda kiiret abi, siis tegelikult on piirivalvurid vaid osa sellest lahendusest, nii et kui liikmesriigid nüüd, piirivalvurid tulevad kohale, aga neil ei ole tehnilisi vahendeid, siis ei saa nad ju ka oma ülesandeid täita, nii et inimressurss ühelt poolt, teiselt poolt aga tehnilised vahendid siin on liikmesriikidel jah, natukene probleeme, sest et nemad peavad ju need tehnilised vahendid sinna välja panema, aga me anname nõukogule veidi aega, et selleks lahendus leida. nimelt, kuidas siis tagada, et nii inimesed kui ka tehnilised vahendid jõuaksid õigeaegselt koha peale edasi, tuhat viissada piirivalvurit. tundub, et numbritega nõukogu ettepanekus riigiti siis peame me nõustuma. nii et lõppkokkuvõttes siis tuhat viissada kokku kohustuslikus korras. nüüd me oleme kokkuleppele üsnagi lähedale jõudnud, kuigi meie pigemini toetasime komisjoni ideed kuid me mõistame ka äh, nõukogu argumente. ehk siis äh, võib ju juhtuda, et äh, teinekord on vaja rohkem inimesi, nii et me ei saa lihtsalt siin justkui külmutada seda arvu tuhande viiesaja peale, ilma et me teaks, mis tulevikus juhtuma hakkab. nii et see tähendab, et me ju ei looks agentuuri, mis toimiks ka homme, nii et aga sellist me ju ometigi soovime, ehk siis agentuuri, mis suudaks pakkuda ähm, oma teenuseid siis järgmise kümne aasta jooksul vähemalt. nüüd äh, on toimunud ka põhimõtteline edasiminek põhiõiguste osas, artikkel üks, siin on viide põhiõigustele. siin äh, määratletakse terve määruse teema ja seal öeldakse, et põhiõiguste ametnikul peavad olema kasutada vajalikud vahendid ning seeläbi peaks olema ka tagatud, et ta saab oma ülesandeid täita. nüüd Euroopa Parlament ega ka keegi teine ei saa kindlasti nüüd enam kurta, et põhiõigusi ei käsitleta siin piisavalt tõsiselt. nii et ma eeldan, et kõik meist, kes me ju tunneme muret põhiõiguste üle, ka toetavad selle agentuuri loomist. loomulikult on siin ka probleeme, nimelt on siin mitmeid artikleid, mis on endiselt problemaatilised, triloogid jätkuvad, tehnilised kohtumised samuti ja loodetavasti ka mõningane areng toimub ka nendes küsimustes, paari siin ka mainin. kõigepealt problemaatiline lahenduseta küsimus, mis puudutab kiireloomulist tegevust vastavalt artiklile kaheksateist Euroopa Parlament otsustas selles küsimuses toetada nõukogu, ehk siis nõukogu otsustab, kuid Euroopa Parlament ei ole nõus sellega, mis saab siis, kui liikmesriik ei ole nõus koostööd tegema ja loomulikult see on ju hüpoteetiline olukord lihtsalt, sest et enamasti ju riik ise seda abi palub, aga kui nüüd selline olukord peaks tekkima, siis on nõukogu lähenemine järgmine, nimelt agentuur vabandust, siin siis äh, sisepiiridel kontrolli, piirikontrolli taastamine peaks olema lubatud komisjoni kolleegid on meile korduvalt meelde tuletanud, et et kui me nüüd äh, siin ehitame sellise tiigri, siis ei tohi me kohe järgmine päev saata tiigrit hambaarsti juurde, et tal kõik hambad välja tõmmatakse. nii et kui äh, me võtame vastu õigusakti, siis me peame ikkagi olema ka veendunud, et me suudame seda õigusakti ellu rakendada, sellepärast et vastasel juhul me äh, õõnestame omaenda positsiooni. nõukogu sooviks ära kustutada sõna rannik. me ei ole sellega nõus, kuigi jah, Euroopa Liit küll saar ei ole, siis ikkagi on siin meil ohtlikke vesi ümberringi. nii et ma usun, et me leiame siin ka lahenduse nüüd veel üks äh, lahendamata teema. nimelt äh, täitevdirektori ametisse nimetamine ja institutsionaalsed küsimused. loodetavasti me leiame äh, tasakaalu ikkagi haldusnõukogu ja täitevdirektori pädevuse vahel. haldusnõukogus on esindatud ju liikmesriigid. siin kaalume võimalikku kompromissi. nii ehk naa, aga on väga selge, et kuidas iganes ka see arutelu lõppkokkuvõttes välja ei kujuneks, siis parlamendi roll ikkagi suureneb. aga jah, ärgem unustagem, et loomulikult õigustega kaasneb ka suurem vastutus. nüüd, nüüd äh, teema, milles kokkulepet ei ole, see on tagasisaatmise küsimus, agentuuril oleks suurem pädevus ka selles küsimuses, kuid siin on veel paar lahendamata asja. me ei ole siin üksmeelel. tagasisaatmine on selles dokumendis põhimõtteline osa ja loomulikult ei saa me kaaluda selle ettepaneku heakskiitmist ilma, et meil oleks sinna reguleeritud ka tagasisaatmine nüüd äh, koostöös variraportööride, assistentide ja nõunikega ning äh, loomulikult ka tehniliste töötajate ja tõlkidega teeme me äh, parima selleks, et jõuda kompromissini Hollandi eesistumise ajal, nii et seda siis tohutu kiirusega, kuid ikkagi tagades Euroopa Parlamendi rolli ja eelkõige tagades, et agentuur on tõhus ning saab oma äh, ülesannetega ikkagi ka hakkama. ja äh, annan teile peagi teada juba uutest kokkulepetest. me igal juhul oleme siin nii mõndagi saavutanud juba Euroopa Parlamendi jaoks. nüüd kõige olulisem on see, et selle määrusega loodaks äh, agentuur, mis on tõhus ja mis saab oma ülesannetega hakkama ja suudab abistada ka liikmesriike. nii et me suu-, soovime loomulikult igati, et see küsimus saaks lahendatud ja loodame, et me lahendame kõik erinevad teemad, sest et kui me ei suuda nüüd Frontexi teemat kiirelt lahendada, siis jääb küsimus, et mida me üldse teha suudame nii et igal juhul on toimunud tõesti oluline edasiminek ja loomulikult olen valmis ka üritama vastata teie küsimustele. ja igal juhul soovime kõige paremat tulevikuks. suur aitäh, suur aitäh teile tehtud töö eest, härra Pabriks, nüüd siin vaatan variraportööride poole, palun. Uh, suur aitäh, ma teen väga lühidalt, ma olen täiesti nõus raportööri ülevaatega. minu arvates on siin vaid paar põhiliselt, põhilist punkti, mis nõuavad veel veidi järelemõtlemist, et me kokkuleppele jõuksime, jõuaksime. aga siit parlamendist äh, vähemasti me oleme saavutanud mitu head kompromissi nii nõukoguga kui ka komisjoniga. raportöör on väga pingutanud nende kompromisside nimel, nii et me kindlasti oleme edasi liikunud jõudsasti. nüüd äh, need tagasisaatmis äh, küsimused, see on siin see peamine. ranniku ja piirivalve ei ole ju mingisugune tagasisaatmise agentuur. jah, tagasisaatmine on piiride haldamises üks oluline küsimus kuid äh, mitte see kõige olulisem, nii et äh, see on valdkond, kus me kompromisside kallal veel tööd teeme ja ma olen veendunud, et me need ka saavutame ja lähemate päevade jooksul. suur aitäh, nüüd palun proua Vikström, kes asendab äh, proua Kriisbecki suur aitäh, jah, mina räägin Natali Kriisbeki, meie variraportööri nimel, kes täna ei saanud siia kohale tulla ja üritan siis teha seda prantsuse keeles esimest korda siin komisjonis. nii, kõigepealt suur aitäh raportöörile väga tubli töö eest läbirääkimised on olnud keerulised ja liikunud edasi tohutus tempos, Natali jõudiski siis nüüd kohale, aga käesolevas läbirääkimiste staadiumis sooviks Natalii siiski äh, fraktsiooni nimel rõhutada paari punkti. esiteks on vaja ka viia läbi otsingu- ja päästeoperatsioone äh, Frontexi poolt ka tulevikus ning äh, teiseks, mis puudutab agentuuri struktuuri, siis ähm, Euroopa Parlament ja ALDE eriti toetab juba algusest peale tõeliselt Euroopa agentuuri loomist, mis oleks ka äh, väga jõuline ning seega täitevdirektori roll on siin erilise tähtsusega, sest et temal lasub ka äh, siin suur võim ning täitevdirektori ametisse nimetamise menetlus on siin põhimõtteline teema ning selles protsessis peavad mängima oma rolli nii komisjon kui ka nõukogu ning nüüd annan Natalile sõna üle. suur aitäh ja tere kõigile. kõigepealt suur aitäh Ceciliale, kes otsustas rääkida Molieri keeles, diplomaatia keeles ja kes nõustus siis sellega, et paari sõnaga rääkida minu seisukohtadest triloogi kontekstis ja tõesti vabandan, et ma hiljaks jäin, selle asemel, et siia sõita kaks ja pool tundi, oli tee peal ees metssiga ja äh, lisaks veel ka veoautod ja ühesõnaga kahe poole tunni asemel läks mul sinna neli tundi tahaksin äh, tänada raportööri ja ka variraportööre ning äh, suur aitäh, et äh, meie raportöör on olnud nii otsusekindel, nii põikpäine, nii sisulisest küljest kui ka äh, sellepärast, et loomulikult ju kodanikud järg-, jälgivad seda, mis Euroopa Liidus toimub. kuigi alati inimesed võib-olla kõikide nende teemadega ei tegele, siis selle teemaga küll see konkreetne raport või see konkreetne määrus ju jah, puudutavad küll Frontexit, kuid kindlasti ei suuda me siin lahendada kogu rändeprobleemi. nii et Frontex on vaid üks vahend, aga mitte see ainus. nii et tegemist on sellise üsnagi loomingulise tööga Cecilia tõi juba välja kaks olulist punkti ehk pääste- ja otsinguoperatsioonid merel. variraportöörid kindlasti äh, jätkavad arutelusid selles küsimuses. nüüd teiseks, et see Frontex peab olema tõeliselt Euroopa agentuur, äh, seda samuti Cecilia juba mainis, edasi-tagasi võtuküsimused. meie fraktsioon toetab ideed, et meil oleks tõhus tagasivõtupoliitika, mida saaks tegelikult ka ellu rakendada ning nagu me igal nii tehnilisel kui ka poliitilisel kohtumisel rõhutanud oleme, et see oleks see poliitika, mis tagaks siin kõik need tagatised ehk tuleb kinni pidada põhiõigustest ning ei tohi saata tagasi piirilt inimesi. nüüd ähm, see, et agentuur võib koordineerida teatud tagasisaatmise missioone, äh, see on midagi uut. nii et Frontex äh, nüüd saaks äh, osaleda tagasisaatmisoperatsioonidel ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki, sellega meie küll nõus ei ole. Euroopa Liidu sees on see jah hoopis midagi muud ja siingi on meil raske tagada, et tingimustest kinni peetaks, nii et siis võib tekkida tõesti probleeme põhiõigustega, kui hakata osalema tagasisaatmisoperatsioonides, mis saavad alguse kolmandas riigis ja lõpevad mõnes teises kolmandas riigis, nii et loodetavasti siis oli see minu sõnavõtt nüüd selge, kuigi jah, jäi, venis võib-olla veidi pikaks. igal juhul aitäh! suur aitäh, äh, Natalii, suur aitäh, Cecilia, avaldasid mulle tõsiselt muljet äh, oma prantsuse keelega. proua Björk, palun. Jag ska fatta mig väldigt kort äh, som suur tänu. nagu kõik teavad, siis on kuuel tõsiseid kahtlusi terve selle idee osas, Euroopa piiri ja rannikuvalve osas meie arvates tuleks siit täiesti välja võtta igasugune ranniku valvele viitamine, sest et tegelikult sellega me ju tegelema ei hakka. meie variraportöör peab samuti väga oluliseks seda, et me räägime siin tagasivõtmisest ning ähm, nüüd näiteks nüüd tagasisaatmine Türgist Iraaki väga oluline on see, et me jääme siin parlamendi seisukoha juurde. Euroopa Parlament hääletas selle Euroopa Komisjoni ettepaneku ju maha ning ei ole mingisugust põhjust, et me loome siin mingisuguse ameti, mis hakkab tegelema sisserändajate tagasisaatmisega kahe kolmanda riigi vahel, aitäh. suur aitäh kas keegi soovib sõna võtta komisjonist eesistujariigi poolt, äh, härra Pabriks, kas teil on midagi lisada? sel juhul aitäh ja soovime teile positiivseid tulemusi läbirääkimistes ja nüüd on meil kümme minutit hääletamiseni ehk siis kümme minutit pausi ja jätkame täpselt kell üksteist kakskümmend viis hääletamisega minu küsimus nõukogule ja komisjonile. tänan Uh, head kolleegid, palun istuge. et saaksime hääletuse juurde edasi minna. see on üsna lihtne tegelikult, ainult kaks hääletust toimub nüüd üks küsimus komisjonile, üks nõukogule Euroopa prokuratuuri ja Eurojusti osas. kui te nüüd palun kõik istuksite oma kohtadele, siis alustame hääletusega. niisiis So let's vote. hääletame. kes on suulise küsimuse poolt seoses Euroopa prokuratuuri ja Eurojusti osas poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud ja küsimus nõukogule poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud saame siis esitada need kaks küsimust, sellega on hääletus tänaseks lõppenud. ja järgmisel korral on meil ees palju keerukamad hääletused teisipäeva hommikul, nii et olge valmis siis. ja nüüd lähme edasi. kuna kõik on siin, siis mainin, et me lõpetame täna hommikul kell kaksteist ja proua Fajoni raport lükkus edasi, tõenäoliselt äh, käsitleme seda järgmisel nädalal, nii et nüüd viimane punkt täna hommikul meie päevakorras. proua Makovei, palun. ma vabandan, kas te saaksite seda korrata? Fajoni Kosovo raport lükkus edasi. jah, sellepärast, et et eh, proua Fajoni lennuk jäi hiljaks, ta ei jõua siia ja ta palus selle edasi lükata, aga tõenäoliselt homme meil selleks aega ei ole, nii et tegeleme sellega järgmisel nädalal, aga sekretäriaat töötab selle nimel. igal juhul täna hommikul lõpetame kell kaksteist. suur tänu ja lähme nüüd edasi hommikuse osaga ja nüüd on meil lõpp, viimane punkt täna hommikul, mis puudutab äh, nimelt mõjuhinnang, mis puudutab märkimisväärseid äh, muudatusi mida me saame läbirääkimistel kasutada, mis puudutab Euroopa vahistusmäärust ja kriminaaluuringuid ja kolmepoolseid läbirääkimisi, arvestades olukorda liikmesriikides ning märkimisväärset mõju, kuulame ära selle mõjuhinnangu muudatuse, kõigepealt saab sõna proua Maniaki Kriiva, kes tegeleb eh, mõjuhinnangute osakonnast ja siis proua Talla Potsa ja proua Markovska. kõigepealt proua Maniaki Kriiva, palun. aitäh ja suur tänu selle kutse eest tutvustada seda uuringut seoses õigusabiga. enne kui ma tutvustan miljöö läbi, poolt läbi viidud uuringuid, tuletan meelde selle uuringu tausta, mille tellis mõjuhinnangute osakond vastavalt libekomisjoni soovile, arvestades parlamendi roll ja võimalust läbi viia mõjuhinnanguid, kui leitakse, et see on äh, õigusprotsessis vajalik, palus libekomisjon meil hinnata seitsme muudatusettepaneku mõju, mis libekomisjonis heaks kiideti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. muudatusettepanek kakskümmend üks, kakskümmend üheksa, kolmkümmend üks, nelikümmend kolm, nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend viis. nii nagu parlamenti mõjuhinnangute käsiraamat ette näeb, märkimisväärne mõju tuvastati vastavalt libekomisjoni ettepanekule. me lähtume siin direktiivist ja täiendame selle infoga, mis tugines mõjuhinnangust äh, seoses õigusabiga. sellega hakkas tegelema Miljöö, see on Brüsseli põhine organisatsioon, kellel on pikaajaline koostöö Euroopa institutsioonidega. mõjuhinnang on praegu lõppetapis ja see on komisjonile kättesaadav üsna pea. peamised järeldused äh, tulevad arutelule täna, seda käsitleb äh, proua Tallaposa ja proua Markovska, äh, kes on peamine poliitikanõustaja, aitäh! Thank you very much, uh, Miss uh, Maniaki. suur tänu ja nüüd proua Maniakile me, mina olen Talla Potsa ja räägin sellest uuringust. eesmärk on hinnata sotsiaalmajanduslikke mõju muudatusettepanekute puhul, mis puudutavad õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele ning näeb ette alternatiivlahendused, lähtudes kolmekümne esimesest ja neljakümne teisest ettepanekust arvestades kolme institutsiooniga, nõukogu, komisjoni ja parlamendiga lähtusime uuringutest ja konsultatsioonidest, viisime läbi küsitluse, intervjuud ka õigusabi ekspertidega, meil oli kvantitatiivne analüüs, mis tugines komisjoni mõjuhinnangule ning hõlmas kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ning kvalitatiivne analüüs, mis keskendus kümnele liikmesriigile kuna meil ei olnud piisavalt andmeid ja aega oli väga vähe, me ei saanud läbi viia kvantitatiivset hinnangut äh, neljakümne esimese ja neljakümne neljanda muudatusettepaneku osas. üks äh, õigusabi küsimusi seisneb selles, et liikmesriikide standardid ja praktikad on väga erinevad ja see viis teatud puudusteni seoses õigusabiga. vastavalt meie analüüsile muudatusettepanekute heakskiitmine avaldaks positiivset mõju kahtlustatavate õigustele. see puudutab õigusabi kui olulist aspekti võrdse kohtupidamise raames ning see tähendab ka öö, äh, ligipääsu tagamist äh, juristile kahtlustuse korral. sellega kaasnevad teatud kulud muudatusettepanekute rakendamisel, aga sellega tuleb ka väga suur kasu. hästi toimiv õigusabisüsteem kiirendab äh, kohtupidamist, see vähendab äh, kahtlustatavate kinnihoidmist, vähendab vale kohtumõistmisi, vanglate ülekoormust, kohtute ülekoormust ja nii edasi. mõned kasud ei ole rahaliselt lihtsasti mõõdetavad. näiteks äh, kinnipidamiste vältimine, vale lahendite mõistmine ja nii edasi. aga igal juhul tasub selliseid Eh, muudatusettepanekuid heaks kiita. nüüd tutvustame uuringu peamisi tulemusi. kakskümmend üheksa eesmärk on laiendada direktiivi reguleerimisala seoses kahtlustavate ja süüdistavatega lisaks siis sätestatud õigusabisele. mis on selle muudatusettepaneku mõju? kui laiendatakse õigus abile, kellel ei ole vabadusi ära võetud, aga keda võib-olla uuritakse, sellisel juhul selle inimese õigused on paremini kaitstud, see inimene oleks õiguslikult esindatud ja on vähe tõenäoline, et tema õigusi seoses õiglase kohtumise, kohtupidamisega rikutatakse. lisaks tagatakse ligipääs juristile, õiglasele kohtupidamisele kogu menetluse käigus, ehk siis enne, kui see vastavuse otsus langetatakse. muudatusettepanek kakskümmend üheksa viiks paremate menetlusteni, eriti mis puudutab miinimum standardite sätestamist tavaõigusabile ja sellega liikmesriikidele võiksid kaasneda kulude vähenemine ja samal ajal on see ka kõige kulukam muudatusettepanek vastavalt meie analüüsile. kulud on kuskil vahemikus kakssada nelikümmend neli kuni kolmsada kaheksakümmend kuus miljonit eurot iga-aastaselt üle Euroopa Liidu. see summa hõlmab ka kuutekümmet ühte miljonit, kuna siin kaasatakse nüüd inimesed, kellel ei ole vabadusi ära võetud ning kakssada tuhat, kuna laiendatakse seda tavapärast õigusabi. muudatusettepanek kolmkümmend üks, pisirikkumised kahel juhul, kus karistusi saab määrata mõni muu asutus kui kriminaalkohus ja seetõttu vabaduste äravõtmine ei saa olla karistus. õigusabi on ette nähtud äh, juba enne kriminaalmenetlust. mis on selle muudatusettepaneku mõju? kahtlustatava või süüdistatava õigused on paremini tagatud nendes riikides, kus teatud rikkimiste puhul praegusel juhul õigusabi ei ole ette nähtud kui me vaatame rikkumise alust, siis mõnes riigis see muudatusi kaasa ei too, mõnes riigis seda teatud pisirikkumiste puhul on õigusabi piiratud, eriti mis puudutab äh, seda, kui rikkumisega ei tegele kriminaalkohus, vaid mõni muu asutus. ja sellisel juhul null koma kaks protsenti kuni null koma üksteist protsenti väheneksid kulutused liikmesriikidele inimeste puhul, kellel ei ole vabadusi ära võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, eesmärk on piirata liikmesriikidel eh, tagasi saada õigusabi kulutusi, see piirang on piiratud kahel juhul. esiteks lõppotsus, millega otsustatakse, et inimene inimesel ei ole õigust tavapärasele õigusabisele, seda ei pea enam tegema. ja teiseks valeinfo inimese finantsolukorra kohta, mida siis kahtlustatav esitab, sellisel juhul liikmesriigid saaksid tagasi õigusabile ette nähtud kulud. see muudatusettepanek potentsiaalselt eh, viiks suurema arvu inimesteni, kes saavad õigusabi, sest tekib oht, väheneb oht, et inimesed peaksid õigusabi tagasi maksma. liikmesriikidele oleksid need kulutused umbes seitse miljonit eurot igal aastal, viisteist protsenti kulutustest, mis praegu tagasi saadakse. ehk siis liikmesriigid ei saaks tagasi seda summat lähtudes siis nendest kahest tingimusest, mida ma juba mainisin. muudatusettepanek nelikümmend üks puudutab sõltumatut asutust, otsustus ette näha õigusabi ja advokaadi nimetamine, selle langetab sõltumatu asutus kiiresti ja see avaldaks positiivset mõju õiglasele kohtupidamisele ning süütuse presumptsioonile. praktikas uurivad asutused ei saa vabalt määrata õigusabi andmete puudumise tõttu me ei viinud siin läbi kvantitatiivset hinnangut selle muudatusettepaneku osas. muudatusettepanek nelikümmend kaks puudutab Euroopa vahistusmäärust ja nähakse ette, et väljaandev riik peab tagama, et tavapärane õigusabi on ette nähtud välja antud riigis. lisaks kolmanda liikmesriigi jaoks, kus toimub tõendite kogumine, tuleb ka pakkuda õigusabi. õigusabisäte väljaandvas liikmesriigis tasuks, tagaks õiglase õigusabi mõlemas riigis vastavalt direktiivile on tagatud ligipääs advokaadile, koostöö juristide vahel mõlemas riigis, nii väljaandvas kui uurivas riigis, viiks vähemate ning vähemate eksitavate taotlusteni. väljaandev riik suurendaks ka alternatiivlahenduste leidmist teatud olukordades ja sellisel juhul võib-olla määrus tühistatakse, need alternatiivsed lahendused on näiteks videokonverentsid, mida kuulamistel kasutatakse selle asemel, et toimuks otsekuulamine. kasu tuleneb äh, kulukate kohtupidamiste vähenemisest, äh, valevahistustest ja ilmselt et äh, vähenevad ka personalikulud seoses äh, valeotsuste ja kohtupidamistega. kogukulu jääb kuhugi null koma kuus kuni null koma viisteist miljonit eurot iga-aastaselt. muudatusettepanek nelikümmend kolm, liikmesriigid panevad paika süsteemi, mis puudutavad õigusabi kvaliteeti ning juristide koolitust ja sõltumatust, miinimumstandardite loomine, akrediteerimissüsteem, koolitus, see kõik tagaks seda, et õigusabijuristid on pädevad, neil on vastavad oskused ja see avaldaks positiivset mõju õiglasele kohtupidamisele ning süütuse presumptsioonile. maksimumkulud akrediteerimisel, koolitusel ja seirel on kuskil kolmkümmend koma neli miljonit kogu Euroopas. ja lõpetuseks muudatusettepanek nelikümmend neli, õigus vaie esitada, kui keelatakse õigusabi ning tõhusatele meetmetele, kui õigusabile ligipääs on keelatud. see muudatusettepanek tagaks, et on ette nähtud meetmed kooskõlas vastavalt äh, Euroopa konventsiooni, inimõiguste konventsioonile kuus ja kolmteist ja see avaldaks positiivset mõju eriti nendes liikmesriikides, kus ei ole mingit äh, vaidlustamismeedet, äh, kui keeldutakse õigusabist ja see tagaks otsuse õigluse selline konkreetne säte tõenäoliselt suurendaks vaiete arvu ja näeks ette ka lisakulutusi liikmesriikidele, aga need kulutused ei oleks märkimisväärsed, arvestades, et enamikes liikmesriikides on juba õigus see otsus vaidlustada. aitäh selle tähelepanu eest! suur tänu teile kõigile, aitäh selle tutvustuse eest, kas nüüd äh, kolleegid soovivad sõna? härra De Jong, palun. Äh, suur tänu ja aitäh ka miljöö töötajatele, kes selle uuringu läbi viisid. oluline oli protsessi alguses tänavu kolmepoolsete läbirääkimiste raames, kui me käsitlesime seda õigusabi, et me saaksime nõukogule öelda, et parlament võtab seda väga tõsiselt ja tahab äh, saada rohkem infot ne nende mõjude kohta, mis on ka mõju eelarvele. nagu te mäletate, parlament äh, kiitis heaks raporti, kus äh, üritasime komisjoni õigusabi ettepanekut kooskõlla viia kahtlustavate või süüdistavate õigustega vastavalt äh, advokaadile ligipääsu direktiivis, et need kaks direktiivi oleksid omavahel kooskõlas. mõjuhinnang, mis rõhutas erinevaid muudatusettepanekuid, äh, näitab, et üldiselt need kulutused, mis sellega kaasneksid, ei ole meeletud, on üsna mõõdukad, ma ütleksin isegi. aga inimõiguste kasu ettepanekute puhul on märkimisväärne. see on peamine suund. nüüd oleme jõudnud läbirääkimiste etappi nõukoguga, kus me räägime juba kompromissidest läheneme üksteisele, aga mõjuhinnangul oli mõju, ma ei ole kunagi nõukogult kuulnud, et üldiselt oleks võimatu maksta selle eest, mida meie tahame saavutada. ja seetõttu ma olen väga tänulik, et see mõjuhinnang on nüüd olemas. loomulikult aeg oli piiratud, andmete kättesaamine iga muudatusettepaneku puhul oli ka keerukas, uurijad ütlesid ka seda ja nagu te näete, kõiki andmeid siin ka ei sisaldu, aga ei tohi unustada, et nõukogu ise, liikmesriigid ei suutnud ka andmeid edastada, kui me palusime nõukogul need andmed kätte saada ja ainuke märkus minu poolt on see, et liikmesriikides on olukord erinev. mõned on õigusabi vallas äh, rohkem arenenud ja mõnedes riikides see süsteem ei ole väga hästi arenenud. Nemad loomulikult peavad ette nägema suuremaid summasid, et olla kooskõlas Euroopa standarditega aga oli väga hea, et see mõjuhinnang oli, see näitab, et parlament on vastutustundlik, mitte ainult teie sõnade juurde, vaid tahab näha ka, mis on äh, nende sõnade taga. ja kui jutt on kolmepoolsetest läbirääkimistest, siis loodetavasti Hollandi eesistumise ajal jõuame sellega lõpule, aga läheb kaua läheb, nii kaua kui vaja on, aitäh! suur tänu, härra De Jong! keegi rohkem sõna ei soovi. seega suur tänu tehtud töö eest ja lõpetan siis äh, täna hommikuse koosoleku osa, kohtume uuesti kell kolm, kui meil toimub arvamuste vahetus härra Avramopolosega, kes on rändekoda, kodakondsuse ja siseküsimuste volinik, aitäh!